So good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, mu daamid ja härrad, kallid kolleegid. alustame oma kohtumisega. meil on öö, kokku kuusteist keelt olemas ja mm, öö, kuna mm, siin on meil nii palju keeli, siis ma tervitan teid oma emakeeles, saksa keeles ja meil on ka dokumendid Äh, ettevalmistatud küsimused ja vastused, äh, aga paraku äh, paljud dokumendid said meile kättesaadavaks alles eile õhtul ja kuna dokument on niivõrd mahukad, siis me ei saanud väga põhjalikult nendega läbi töötada tänaseks. veebis kantakse meie tänane kohtumine üle Europarl veebilehel ja ma juhin ka teie tähelepanu sellele, et meil on siin kaamerad saalis ja iga äh, kõneleja öö, äh, on ka öö, äh, nii seotud kaameraga, et kaamera pöörab ennast kõneleja poole, kui too mikrofoni sisse lülitab. ja meie pealkiri kuulamisel on täna öö, avalik kuulamine arvametnike Eh, pangatöötajate ja advokaatide roll Panama dokumentides on teemaks. ja esimene kuulamine samal teemal meil oli väga huvitav, see toimus mõnda aega tagasi ja nüüd on mul suur heameel selle üle, et täna on meil kaks paneeldiskussiooni koos ekspertidega ja me oleme niimoodi korraldanud, et ajakirjanike ridadest Äh, on meil kohal esindaja, nemad kuuluvad võrgustikku, mis tegeles Panama dokumentide uurimisega. kaks ajakirjanikku on meil täna kohal, kes äh, teevad meil alustuseks äh, tutvustused ja sellepärast ma tutvustangi esimesena härra Benedikt Strunzi, kes on Norddeutsche Rundfunktis NDR-ist, Saksamaa Ringhäälingust. tema on ka Panama dokumentide meeskonna liige ja tervitan ka Aleksandra Helena Sobitšit, kes paraku haigeks jäi. aga Katrin Kaikert on kohal ja tema on Berenbergi panga järelevalveametnik. ja on siin ka Mihhail Kemmer, kes on äh, Saksa Pankade Liidu Nõukogu liige äh, ja tegevjuht ja Törsten Höhe, kes on juriidilise osakonna juhataja ka Saksa Pankade Liidust. kohal on ka Ulrike Paul, kes on Saksamaa Liitvabariigi advokatuuri asepresident ja Frank Joonik, kes on rahapesu ja kriminaalõiguse osakonna juht, samuti Saksa äh, Liitvabariigi advokatuurist igale kõnelejale on meil ette nähtud seitse minutit sissejuhatuseks ja me oleme fraktsioonidega kokku leppinud ka kõnelejate nimekirjas. ja viis minutit on eh, meil küsimustest ja vastusteks iga kord ette nähtud. nii et ma palun ka, et te ütleksite, kui te küsimuse esitate, kellele see on suunatud. nii et alustame. Benedikt Strunz, palun, nüüd on teil sõna Äh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud härra Langen. täna te tegelete muuhulgas ka pankade äh, rolliga offshore sektoris. Te kõik teate Panama dokumendiga seonduvaid fakte. me nägime, et Euroopa pangad on viimastel aastatel tuhandeid offshore firmasid müünud ja kundedele vahendanud äh, ja tuhandeid on selliseid olnud nii et ma räägin teile olukorrast Saksamaa Liitvabariigis ja Saksamaa pankade sektori esindajad on ka meie hulgas täna siin ja e, neliteist Saksa panka on seotud olnud Panama dokumentidega ja tuhat kakssada riiulifirmat on nad müünud oma e, klientidele ja sadu kontosid avanud. E, nii et loonud seega offshore firmasid ulatuslikult ja see arutelu on väga tähtis eh, nende pankade hulgas, kes eh, on seotud Panama dokumentidega, on näiteks Deutsche Bank, Commerzbank, endine Dresdeni pank ja mitmed liidumaa pangad. Need on ju riigi järelevalve all olevad pangad, näiteks eh, erapangad ja teised pangad, terve rida on neid. ja väga tähtis on ka see, et sellest ajast peale, aasta tagasi, kui me dokumendi avaldasime, oli sajast firmast juttu, aga paraku eh, neid on tunduvalt, tunduvalt rohkem. ja ma tahaksin ka ühele asjale viidata Mossack Fonseca on lihtsalt üks offshore teenusepakkuja, neid on palju-palju rohkem, see on lihtsalt jäämäe tipp, mida me praegu teame. kui me räägime offshore tehingutest, siis tuleb äh, selgitada, et kõigepealt offshore valdkond on midagi, mida seondatakse immoraalse, ebamoraalse käitumisega, aga tegemist on ka fiskaaltemaatikaga aga meie ajakirjanikud öö, olime kõige suuremate raskuste ees, et need maksuparadiisid öö, öö, ju tegelikult pesevad kuritegelikku raha, mis seal kõigepealt maandub ja siis jälle legaalsesse majandusse sealt suundub. nii et tohutu rahapesu toimub nende maksuparadiiside kaudu ja pangad ja nüüd ma tulen teise punkti juurde, pandi, pangad tahtlikult või tahtmatult eh, selle rahapesu reintegreerivad eh, majandusse, eh, Euroopasse toovad selle üle. ja see meie arvates pangad on integreeritud Äh, aspekt selles probleemistikus. Äh, Berenbergi pangast tahan rääkida. ja miks ma sellest räägin? Äh, sellest pangast nähtub selgelt, milliste ohtudega meil tegemist on. tegemist on maailma vanuselt teise pangaga. seal on väga-väga suured portfelliga kundeid üle miljoni euro kontodel ja neil on väga-väga pikk ajalugu ja hämmastav, et see pank on üks nendest pankadest, kes Mossack Fonsecaga on ülitihedalt seotud. meil on teada, et tõesti väga-väga tihedad ärisuhted on olnud neil omavahel. kõigepealt me tuvastasime, et näiteks Mossack Fonseca äh, asutaja poeg Äh, tegelikult oli praktikal Šveitsis äh, Berenbergi pangas ja ka äh, Berenbergi panga direktor ise on avanud firma, asutanud firma Mossack Fonseca abil. ja väga palju on rikkumisi olnud, nagu nähtub Panama dokumentidest ja igasugused eh, narkokuritegijate ja kurjategijate raha on liikunud Perepäigi panga kaudu. Eh, kõige huvitavam oli see, et kaheksakümmend kontot on Perenbergi pank avanud nendele riiulifirmadele. ma räägin teile, kuidas see asi toimub. minnakse Fossack, Mossack Fonsecasse, palutakse riiulifirma asutada eh, ja konto avada ja siis Mossack Fonseca pöördub panga, Berenbergi panga poole ja ütleb, et meil on vaja offshore firmale konto avada teie juures. ja kaks aspekti on meie jaoks arusaamatud. kõigepealt kogu see menetlus eh, toimub väga anonüümselt pangaametnik teab, et eh, firma eh, tegelikult ei oma majanduslikku tegevust ja eh, ta tihtipeale lihtsalt kunde maksab, et riiulifirma avataks ja kõik, mingit tegevust majanduslikku ei ole. ja samuti kedagi ei nimetata nime järgi, vaid kasutatakse igasuguseid äh, koodnimetusi ja pangaametnik tihtipeale tõesti dokumente ei edasta, kui küsitakse. igatahes see tekitab kahtluse, et tegemist on kriminaalse menetlusega. nüüd tunne oma klienti menetlus ju on midagi, mida pangad peavad järgima ja mida nad mida Berenbergi pank ei tee. aga Mossack Fonseca ei teata, kes on tema kliendid, kellele kontosid avatakse ja ei ole võimalik järele jõuda eh, konto omanikele, tegelikele tulusaajatele nendes asutatud firmades. nii et see süsteem öö, eh, tingib selle, et ei ole üllatav, Äh, Martin Lustkarten Akkermann näiteks oli keegi, kes äh, avas, kellel avas konto Berenbergi pank, aga tema ühe miljardi ulatuses on narkokurjategijate raha pesnud. Äh, ja ka Siemensi altkäemaksuraha liikus Berenbergi panga kaudu. ja Need on need ohud, mis on offshore firmadel ka seoses. ja väga küsitava reputatsiooniga kunded äh, on aktsepteeritavad. Äh, näiteks endine Ukraina äh, transpordiminister, kalbigruppe juht Igor Urbanski on üks selline isik. USA sanktsioone rikkus tema sellega, et soomukide raketitarneid tegi kriisipiirkondadesse ja Gabriel Fallon on üks isik, kes oli ähm, kartelli valledel Norte, maailma suurima kokaiinikartelli äh, parem käsi ja teisigi on, kes on äh, näiteks Ida-Euroopa kurjategijate raha on ulatuslikult pestud. ma ei taha teil igavikust tekitada, aga igatahes äh, narkoraha pesemine toimub nende offshore firmade kaudu. ja me näeme väga hästi, millised ohud on ja teiseks eh, pangad on need, kes tegelevad nende ohtude integreerimisega majandusse ja tekib küsimus, et eh, mis on selle põhjus, kas meie regulatsioon on lünklik olnud, et seda kõike võimaldanud või offshore firma kasutamine on midagi, mida peetakse normaalseks, aga sealtkaudu toimub rahapesu ja rahapesu uurimised Saksamaal, mis selgus, kõik jooksevad liiva, sest koostööd ei tee Euroopa äh, prokuratuurid. ja veel üks asi. Berenberg äh, ütles, et ta ei võta kõiki kundesid äh, enam tänapäeval vastu ja toimetab teistmoodi täna kui vanasti. ja samas veel üks põhjus Saksamaal ei ole abi andmine maksudest kõrvalhiilimisel karistatav, kui ei kannata eh, Saksa riigi eh, eelarve eh, maksutulu. aitäh, härra Strunz. meil on tõesti vaja ajast kinni pidada, muidu ei saa lõpus küsimusi esitada. aitäh selle ülevaate eest ilma Mossack Fonseca informaatoriteta ja ajakirjaniketa poleks kindlasti see lugu päevavalgele tulnud ja meie ülesanne on nüüd tõesti mõelda selle peale, kuidas sellist olukorda tulevikus vältida, üleüldiselt olukorda parandada. teiseks, Katrin Kaikart, vara, kes varem töötas Berenbank pangas, palun, teil on sõna. Te peate kõigepealt mikrofoni sisse lülitama, ütleb härra esimees aitäh, ma valmistasin oma sõnavõttu ette inglise keeles, aga ma ei pea seda ju inglise keeles ette kandma. ja ma tahaksin jätkata sealt, kus härra Strunz lõpetas, et ilma ajakirjaniketa ja informaatoriteta ei istuks me täna siin ja ei oleks seda kõike olnud võimalik avastada. ma võin seda kinnitada Berenbengi pangas töötasin inimesena, kes pidi läbi viima vastavuskontrolle ja pärast seda, kui minu kolleegid ja mina põhimõtteliselt täiesti juhuslikult avastasime ühe rahapesuvõrgustiku, kõigepealt oli seal üks Ukraina ettevõte, siis relvatarned Vene valitsusele, terve rida offshore ettevõtteid avastasime siis ka, et Mossack Fonseca on sinna kaasatud, siis kõik need varidirektorid, fiktiivsed direktorid, võltsitud pangadokumendid olid ka seal. me andsime ettevõtte juhatusele sellest teada, samamoodi ka politseile, meid visati töökohalt välja, öeldi, et me laimame neid ja Berenbergi panga ülejäänud töötajatel ei olnud õigust meiega äh, rääkida, nad ei võinud ka lihtsalt eraelus meiega enam suhelda ning meid lasti päevapealt lahti ning meid sunnisti, sunniti kohtuvälisele kompromissile alla kirjutama, kus oli kirjas ka see, et nii minu kunagised kolleegid kui ka mina ei tohi oma äh, leidudest teada anda ei prokuratuurile, äh, kriminaalametile, politseile ega ka finantsjärelevalveasutusele. kui me seda oleks teinud, siis oleks äh, tagajärjeks olnud see, et Berenberg oleks äh, meid politseis üles andnud, ma oleks pidanud trahvi maksma ja ka vanglasse minema kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobris Berenbergi pank siis lõpuks ka seda tegi. üks nende lemmikkliente äh, Liibanonist pärit Abu Meeri pandi USA ametivõimude musta nimekirja ja kohe siis äh, Berenbergi panka reageeris äh, ning läks kohtuda Hamburgis ja ühe kolleegi vastu kohtuprotsess ikka veel käib. lõpuks said nad aru, et Berenbengi pangal ei ole enam mitte mingit äh, võimu ja et nad ei ole edukad. vot niimoodi koheldi meid ja meie tegelikult oma kolleegidega ei olnud ainsad, kes äh, äh, rahapesu siis avastasid ja tõime välja ka selle, et teatud töötajad olid kaasatud sellesse ning seetõttu visati meid päevapealt tänavale ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus üks kolleegidest andis samast rahapesuvõrgustikust äh, teada, hoolimata sellest, et Berenbergi pank äh, äh, koristas väga paljud dokumendid ära ja kaks nädalat hiljem jäi ta oma töökohast hiljem, ilma. ja tegelikult äh, Äh, kuna Berenbergi pank tegelikult väga palju raha kaotas juba minu kolleegi ja minu pärast, siis teist korda nad vist kohtu ette enam minna ei tahtnud. nüüd äh, Kalbai gruppe juhtum. see oli ju see, miks me tegelikult ettevõtte juhatusele andsime teada, et midagi on valesti. Kalbai gruppe, tegemist on siis Ukraina ettevõttega Äh, selle kaudu me tegelikult selle rahapesuvõrgustiku avastasime, tegelikult juba aastast kaks tuhat üksteist äh, offshore leketega tuli see välja ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal saime me aru, et see rahapesuvõrgustik on olemas ja kuni selle hetkeni aastal kaks tuhat kolmteist tegelikult meie osakond ei teadnud sellest mitte midagi, kuigi tegelikult offshore klientide arved iga päev avati ja tegelikult äh, kõik need sidemed võrgustikuga olid juba toona olemas. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta suvel minu kolleegid ja mina avastasime, et äh, vastavusosakonna juhataja kahe tuhande üheksandal aastal Kalbai Grupele ja Ukrainale äh, avas siis äh, uksed ka maffiale kahe tuhande kaheksanda aasta septembris laaditi laevale relvad, tegemist oli illegaalsete relvadega. Äh, Lõuna-Sudaani Somaalia piraadid röövisid selle laeva, laeva omanikuks oli Kalbai Gruppe, sinna kuulus ka Ukraina, nende omanike hulka kuulus ka Ukraina äh, Eh, transpordiminister ja muidugi Berenberg pargale oli see suur häbiplekk, sellepärast et nad tahtsid tegelikult Kalbai gruppega eh, suhteid laiendada ja mida siis Berenberg eh, pank tegi? kirjutati nimelt aruanne Eh, kui soovitakse nimelt eh, poliitiliste isikutega suhteid sõlmida, siis tuleb seda teha, aga sellest aruandest eh, alguses ei olnud mitte mingit kasu ja siis võeti sealt aruandest lihtsalt Kalbai gruppe välja, ei mainitud mitte poole sõnagagi ka seda laeva ja relvatarnet. Igor Panski, üks aseministritest, pandi sinna kirja kui lihtsalt tavaline parlamendisaadik ja kuna neid kontosid kasutati ainult arvete maksmiseks, siis sinna pandi ka tempel, et peale nendele dokumentidele, et mitte mingit äh, äh, rahapesukahtlust siin ei saagi olla. siis aga võeti äh, loa menetlusest äh, kõik need tähtsad dokumendid välja ja lasti lihtsalt see dokument ilma tähtsate dokumentideta käiku ja siis öeldi, et nojah, hiljem kui avastati, et mu kolleeg vist eksis natukene, aga pole hullu. ja tõesti väga õudne oli, et nüüd mina ja minu kolleegid kaebasid selle kolleegi peale, ütlesid, et seal ei läinud kõik päris nii, nagu pidi. ja tegelikult ongi see kõik minu lugu. aitäh, proua Kaikart kui ma õigesti aru sain, siis äh, see, mida te praegu kirjeldasite, toimus juba aastast kaks tuhat kaheksa. Ja siis kaks tuhat kolmteist uuesti, jah, olgu kaks tuhat kolmteist, me peame siis tõesti küsima, et mis vahepeal toimus, saame kohe kindlasti täna veel teada. ja nüüd annan sõna Michal Kemmerile. tema on Saksa Pankade Liidust ja kõik nimetatud pangad on selle liidu liikmed kuidas te selle ajaliselt nüüd omavahel ära jagate, selle peate ise otsustama, jah, sisejuhatuse teen ise, kõik need nimetatud pangad eh, ei ole tegelikult meie liikmed, nad eh, on eh, teise organisatsiooni liikmed, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud esimees, kõigepealt suur tänu teile, et kutsusite Saksa Pankade Liidu tänasele kuulamisele vana uurimiskomisjoni ette ma teen teile nüüd lühikese sissejuhatuse Pankade Liidu kohta. meil on Berliinis, Brüsselis ja Frankfurdis äh, peakorterid ja me esitame kahesaja erapanga huvisid. meie liikmeteks on nii üleilmsed suured pangad kui ka Saksamaal tegevad piirkondlikud pangad ja väga tähtis on siin teada, et Pankade Liidu liikmed konkureerivad omavahel ja see on meie töö jaoks ülitähtis ja põhiliselt äh, räägitakse ainult regulatiivsetest ja poliitilistest küsimustest, äh, infot äh, suhete kohta klientidega täpselt samamoodi nagu ka seda, kuidas nõud antakse klientidele, sellest ei räägita, seda ka siis konkurentsiõiguse pärast ja tegelikult see oleks ka kartelliõiguse vastu lugupeetud daamid ja härrad, meil on väga hea meel, et te meid täna siia kutsusite ning ma tahaksin kohe kõigepealt öelda, et rahapesu, terrorismi rahastamise ja maksupettuste vastane võitlus on meie jaoks tähtis ja me toetame seda. me teeme kõik endast oleneva selleks, et vastavaid reegleid kogu aeg ka parandada ja mis puudutab nüüd neid tulemusi, siis meil on väga hea meel, et Saksamaa kriminaalameti esimees Holger Münch Panama lekete kohta aprillikuus kaks tuhat kuusteist ütles väga selgelt, et pankade käitumine rahapesuses vast-, rahapesuvastases võitluses on äh, eeskujulik ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tegelikult ka varem, üheksakümmend üheksa protsenti rahapesukahtlustest äh, äh, anti üles just finantssektori poolt. ja meie soovime tõesti korralikke, mõistlikke, õiguslikke raamistikke, millest meie liikmed saaksid kinni pidada. kui äh, reegleid rikutakse ja me ei kavatse praegu väita, et midagi sellist ei ole juhtunud, siis on vastavate pankade äh, Äh, ülesanne ja ka ametivõimude ülesanne siis täpselt äh, välja uurida, mis juhtus, kus olid vead, äh, neid vigu parandada ja kui vaja, siis ka karistada. ja see on tegelikult ju õigusriigi põhimõtetel põhinev menetlus. mis puudutab Panama dokumente, siis Saksamaal vähemalt meie info kohaselt uuritakse veel juhtunut. see ei ole midagi erakorralist, lihtsalt kuna tegemist on väga paljude dokumentidega, siis see võtab nii kaua aega ja nende uuringute tulemustest ei tohiks ette rutata. ja muidugi oleme me valmis ka õiguspoliitilises arutelus osalema, mis siis sai uuesti hoo sisse pärast seda, kui Panama dokumendid avalikustati ja kuigi tegemist ei ole ainult Saksamaa küsimusega, on see siiski tähtis. meil ei ole Saksamaal offshore finantskeskust ja Süddeutsche Zeitung ütles, et kakssada neliteist tuhat offshore firmat oli umbes, mis Panama dokumentidega siis välja tulid ja mis viimastel aastatel loodi. Saksa erinevad äh, pangad äh, olevat toona äh, Mossack Fonseca kantsle- äh,, kants-, Mossack Fonseca abiga äh, loonud tuhat kakssada riiulifirmat äh, ja võrreldes teiste rahvusvaheliste pankadega on tegemist tõesti väga väikese numbriga kõigest, kõigest null koma kuus protsenti moodustavad need ettevõtted siis sellest kahe tuhande, kahesaja neljateistkümnest tuhandest ettevõttest. ja mis puudutab roheliste uuringut, siis selle neljakümne suure rahvusvahelise vahendaja hulgas ei ole mitte ühtegi Saksa äh, panka, maksunõustajat või advoka-, advokaati äh,. ma meenutaksin teile, et äh, Euroopa äh, laenuinstitutsioonid olid need, mis tegelesid äh, rahapesuvastase direktiiviga ja sellega, et tuleb äh, andmeid vahetada ning me võitlesime ka selle eest. Äh. rahapesu ja maksupettuste vastane võitlus on edukas ainult siis, kui seda tehakse üleilmselt paika pandud standardiga ja meil on maailmas väga erinevad reeglid, seetõttu on see praegu väga raske. aga meie leiame, et seda tuleb teha ning see töö on edukas just sellepärast, et äh, äh siin ei ole nii, et me saame kõik korraga teada, vaid me saame tükk-tüki kaupa pika aja jooksul midagi teada. ja mis puudutab nüüd raha äh, rahapesu vastast võitlust ja terrori rahastamise vastast võitlust, siis me oleme tõesti väga kaugele juba jõudnud. Äh, OECD ja Euroopa Liit on väga palju ära teinud selleks, et rahvusvahelisel tasandil infot vahetada maksuandmete kohta. ja me peame seda teed jätkama ja peame seda tegema kindlakäeliselt. aga rahvusvaheliste organite töö eh, võib ohtu sattuda siis, kui hakatakse kasutama kõigi jaoks eh, ühte mudelit ja arvestada erinevate maade ja piirkondade erinevate nõuetega. Euroopa Parlamendi jaoks ei ole see kohe kindlasti mitte midagi uut, kuid Euroopa Liidu kogemused näitavad meile, et hästi toimivad sätted ühes riigis ei pruugi hästi toimida ka teises riigis. ja nagu ma siin juba mainisin, et kui on kahtlusi, siis meil tuleb sellest teada anda ja sellepärast me leiame, et kvaliteet on tähtsam kui kvantiteet ja ma arvan, et väga tähtis on, et meil oleks kommunikatsioon kahepoolne vastavate ametivõimudega. praegu on kahjuks nii, et äh, pigem äh, liigub info ainult ühelt poolt teisele poole äh,. meil on väga palju erinevaid ettepanekuid, mida me saaksime teha, aga praegu ei ole selleks õige aeg ja koht äh, sellepärast äh, ma tooksin lihtsalt välja meie kirjaliku äh, avalduse teie varasemalt esitatud küsimuste kohtu ja muid, kohta ja muidugi oleme valmis suuliselt äh, neid märkusi ka kommenteerima. ja ka pärast seda kuulamist oleme teiega valmis infot vahetama. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et meie jaoks on selle uurimiskomisjoni töö väga tähtis selleks, et analüüsida juhtunut. sellepärast veel kord suur tänu kutse eest ja me oleme valmis teile ka äh, küsimusi, küsimustele vastama, seda nii hästi, kui oskame. aitäh, härra Kemmer, täpselt seitse minutit, tõesti suurepärane, pidasite ajast täpselt kinni ja me kindlasti räägime siis nendest äh, tagajärgedest hiljem, aga jätkame kohe, Ulrike Paul, teie soovisite järgmisena sõna või te olete kuidagi selle ära jaganud? me jagasime selle ära, kokku on teil seitse minutit. Äh, äh, ma selgitaksin teile natukene, kui palju on advokaadid kaasatud rahapesuvastasesse võitlusesse. rahapesuvastases võitluses on ju kolm etappi. kõigepealt äh, siis musta raha finantssektorisse sisseviimine. ja seal muidugi finantsinstitutsioonid mängivad kõige tähtsamat rolli. siis teine etapp, kus hakatakse segama ja vett sogaseks ajama selleks, et äh, finantssektorisse sisse viidud must raha siis saaks edasi-tagasi liigutatud tavaliselt ümber maailma mitu korda selleks, et äh, siis võimalikult paljude ülekannete kaudu jälgimine väga raskeks teha ja selles teises etapis on veel äh, iseloomulik ka see, et arvestatakse teatud kaoga, sest äh, rahapesu puhul on tihti nii, et äh, tehakse majanduslikult väga vähe atraktiivseid või üldse mitte tulusaid Äh, tulusaid äh, tehinguid just selleks, et äh, siis seda vett sogada. ja esimeses faasis tavaliselt ei ole vabakutselisi ja erinevaid ametivõime veel kaasatud, teises osas aga nad võivad juba olla kaasatud, kui näiteks soovivad, soovivad tahetakse neid tehinguid teha ja sellepärast äh, meie äh, advokatuuris oleme väga umbusklikud, kui me midagi sellist näeme, ütleme kolleegidele, et põhjus peab olema mõistlik ja kui esitatakse siis kontrollküsimus, et miks teil on vaja uut kontot, miks te ei saa seda teha oma arve kaudu ja kui sellele mõistlikku vastust ei anta, siis ta oleks tavaliselt äh, öelda, et seda et ülekannet ei tehta ja kolmas äh, etapp, integratsioon, ehk pärast seda, kui nüüd on piisavalt vett sogatud ja ümbrus on nii-öelda hele hall, siis äh, noh, see on selline olukord, kus umbes on võimalik aimata, kust ta tuleb, see raha, aga mitte alati siis hakatakse küsima nõu siis äh, maksunõustajatelt äh, selleks ja õigusnõustajatelt selleks, et nüüd see raha siis nüüd äh, legaalselt kuhugi investeerida, et saaks öelda, et jah, et siit ma siis nüüd ausalt oma sissetulekut teeningi. ja advokaatide puhul heidetakse neile vahel ette, et nad ei anna nii palju teada rikkumistest kui finantssektor, aga seda sellepärast, et meie tuleme mängu alles äh, kolmandas etapis, kus äh, musta raha äh, päritolu on väga raske välja selgitada. meil on siin tõesti triljoneid ülekandeid ja kui on sada kuuskümmend tuhat advokaati ja igalühel on umbes kolmsada klienti, protsenti, siis kokku on siis viiskümmend miljonit tehingut igal aastal, siis arvestades, et tehinguid on triljoneid, siis tõesti tegemist on väga väikese summaga. ja peale selle tuleb maha võtta ka need ülekanded, mis ei puuduta üldse rahapesu, tööõigus, sotsiaalõigus, konkurentsiõigus, patendiõigus, pereõigus ja nii edasi nii et tavaliselt jääb järgi see, Äh, mis siis selles kataloogis, juhiste kataloogis on välja toodud ja meil, meie etapis on umbes kakskümmend, kolmkümmend protsenti juhtumistest, kus meil on rahapesukahtlus ja millest me siis teada anname ja see on tegelikult väga hea number. siis äh, nüüd äh, karistusõigus äh, artikkel kakssada kuuskümmend kehtib ka meile, nagu kehtib kõigile äh, ja maksunõustaja võib ka kriminaalkuriteo suur, sooritada, aga advokatuuri puhul on meil kaks erinevat karistusvõimalust. kõigepealt algab karistusmenetlus ja siis veel ka advokatuuri menetlus, kuid tegemist on väga üksikasjaliste küsimustega, mida võite kõike ise lugeda, aga see on väga keeruline ja ma annaksin edasi sõna proua Paulile. jah, aitäh, aga ma tahaksin teile siiski teada, et siis kui hakatakse lahutama, siis tulevad tavaliselt rahapesujuhtumid välja ja, ja muidugi äh, maksupettused ja lahutused on tõesti väga äh, huvitav teema. meil maksudest kõrvalehoidmine Saksamaal ei ole äh, karistusõiguse all. tegelikult Saksamaal on nii, et maksunõustaja võib anda nõud selle kohta, kuidas leida soodsaid maksumaksmise võimalusi ja kui ta seda ei tee, siis klient võib nõuda kahjutasu, nii et äh, klient saab advokaadilt või maksunõustajalt oodata, et ta valib talle kõige soodsama maksusüsteemi, äh, aga siis toonitan veel kord, legaalse maksusüsteemi selleks, et klient ei peaks legaalselt liiga palju makse maksma aga karistatav on see tõesti, kui üritatakse siis see legaalsuse piir ja siis on kar-, äh, karistusmenetluse all ka äh, nõustaja, aga tõesti, tegemist on siin tõs-, äh, köietantsuga. mis puudutab kohtupraktikat, siis öeldakse, et seda süsteemi ei tohi väärkasutada, aga teiselt poolt peab maksunõustaja ära kasutama kõikvõimalikud legaalsed võimalused ja kuna Saksa maksuõigus on väga keeruline, siis tõesti siin on ka võimalus erinevaid äh, võimalusi leida. Euroopa Liidus ja tegelikult rahvusvahelisel taustal on tõesti suureks probleemiks see, et maksusüsteemid on täiesti erinevad, maksumäärad täpselt samamoodi ja seetõttu on võimalik äh, valida tõesti endale selliseid äh, maksusüsteeme, mille puhul äh, maksuresidentsus viiakse teistesse riikidesse, tootmine täpselt samamoodi ja nii edasi ja ka riiulifirma loomine tegelikult ei ole ju karistatav ja samamoodi võib ka pangaarve avada Šveitsis, see ei ole karistatav ja siis võib muidugi juhtuda ka näiteks see, et abikaasa ei taha, et äh, teine pool teaks, et see arve olemas on. peale selle on muidugi võimalik ka maksusüsteemist äh, väljaspool olevaid võimalusi kasutada, aga maksunõustaja rikub seadust siis, kui ta teab, et seda kõike tehakse selleks, et Saksamaal makse mitte maksta. Äh, maksunõustajate kohustus on leida legaalseid võimalusi äh, soodsat, soodsa maksusüsteemi leidmiseks. aga asi läheb siis mädaks siis, kui maksunõustaja rikub ise seadusi, sest siis peab ta arvestama äh, sellega, et ta rikub artikli äh,, äh paragrahvi kolmsada seitseteist äh, maksuseaduses, äh, peale selle peab ta ka siis äh, oma elukutse koja ees äh, vastutust kandma ja peab arvestama ka sellega, et tema vastu alustatakse kohtuprotsessi ning just rahvusvaheliste konstruktsioonide puhul võivad siis kahjunõuded ulatuda miljonitesse. suur tänu, Ulrike Paul ja Frank Joonik me oleme eksperdid nüüd ära kuulanud ja ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et me siin peame ka protokolli ja äh, äh, kõik see, mis siin öeldakse, saab ka avalikkusele kättesaadavaks seetõttu ja kõigepealt saab meie kaasraportöör Žepe Kofod sõna. viis minutit ja vastus ka käib sinna hulka um.. suur tänu kõigepealt äh, aitäh meie külalistele täna, et tulite siia kuulamisele meie ette, see on väga oluline. mul on mõned küsimused ja kõige, väga konkreetsed küsimused. kõigepealt härra Strunz. Te ütlesite, et teie arvates on probleem selles, kui rahapesu, pestud raha äh, suunatakse ümber äh, reaalmajandusse offshore firmade kaudu ja nii edasi mis on teie arvates äh, kõige tõhusam viis selle peatamiseks, et äh, nii-öelda puhtaks pestud raha majandusse tagasi ei voolaks? ja proua Kiikart, äh, suur tänu teie mm, info eest Berenberg panga kohta ja see, mis te täna meile ütlesite, on väga oluline, sellepärast et see näitab, et võib-olla pangad teevad küll suuri avaldusi ja vahendavad suuri avaldusi, aga lõppude lõpuks näeme me, et on muid menetlusi, kus äh, kliente on äh, nõustatud äh, selleks, et kasutada soodsamaid võimalusi ja, ja piirangutest mööda hiilida. ja tahaksin teilt küsida, parlamendil on informaatorite kohta oma reeglistik, ja ka mis puudutab äh, sanktsioone pankade vastu ja vahendajad, kes äh, seda tüüpi ebaseadusliku tegevusega tegelevad. meie küsimus on, kas te süstemaatiliselt äh, pangana ka kasutate kas selle tegevuse tulemusel võib pangalt või siis advokaadifirmalt võtta ära tegevuslitsentsi. ja lõpetuseks, härra Kemmer, ma olin veidi üllatunud, et te ei vastanud sellele, mida ütles proua Kaikert öö, äh, oma ettekandes. Teie kõne põhimõtteliselt oli justkui suur kaitsekõne pankadele Saksamaal ja ma eeldaksin, et pärast seda, mida me kuulsime proua Kaikertilt, et te ka seda arvesse võtaksite ja reageeriksite, kuidas sellist tegevust oleks võimalik peatada veel üks võimalus teile, kuidas seda tüüpi äh, tegevust äh, lõpetada, mida Berenberg äh, pank on varem teinud ja mida ta praegu teeb? aitäh, Jeppe! ja meil on nüüd võimalik vastuseid kuulata, härra Strunz alustab ja siis mõelge, kuidas aja ära jagate. jah, kolm punkti on siin olulised. kõigepealt on tähtis see, et panga äh, töötajad ikkagi mõtleksid, et mis on offshore firmade majanduslik eesmärk ja mis seal toimub nendega ja teiseks eh, kindlasti igasugused hoiatusteated peavad olema, et rahapesu toimub ja eh, kui keegi on seal Panamaal oma ettevõtte loomas, siis see on juba eh, kahtlust äratav ja tähtis on ka siis, et hoitakse asjal silma peal, igasugused rahapesu menetlused, et need ka tõesti lõpule viidaks. proua Kaiker, teie olete järgmine. Um, jah, minu arvates, minu arvates õiguslik raamistik Saksamaal on olnud piisav, mis puudutab pankade vastutust ja juhtide isiklikku vastutust ja järelevalveametnike tegevust aga äh, on vaja ka lekitajaid kaitsta. ma tahan rõhutada, et minu endised kolleegid ja mina ei ole mingid lekitajad. meil on oma aruanded äh, koostatud vastavalt seaduse nõuetele ja järelevalveasutused äh, on need saanud kätte ja on ka osaliselt avalikustatud need aruanded, nii et me ei ole mingid lekitajad. aga seadus pidanuks ka meid kaitsma, aga paraku nii ei läinud. mis puudutab Berenbergi panka, siis eh, seal on alati suur hilm, eh, hirm valitsenud, isiklik vastutus pandi järelevalveasutusele, järelevalveametnikele ja lausa kriminaalõiguslikult võeti nad vastutusele ja see tekitas kohutava äh, reageeringu äh, sektoris, et äh, kuidas, et järelevalveametnikud teha vastutavaks. ja et midagi ei olegi ebaseaduslikku toimunud. nüüd Berenbergi panga puhul tõesti rahapesu juhtumeid Eh, tõesti pisendati ja varjati. ja sellele vaatamata perepanik jätkab samas vaimus. mitte midagi ei ole neile juhtunud. aitäh. Eh, loomulikult üle viie minuti lähevad vastused. ma teen lühidalt küsimus oli, et mida te teete selleks, et peatada sellised asjad Berenbergi pangas. väga tähtis on ka, eh, millist rolli etendab pank ja meie Ähm, liit ja mida me ei saa teha. mina isiklikult ei tunne Berenbergi panga asjaolusid, ma olen ajalehest lugenud nende kohta. ja minu arvates kõike on väga põhjalikult uuritud ja kinnitust sellele küll ei ole, et tõesti asi on olnud põhjalik. võib-olla peaks põhjalikumalt tegutsema, aga üks asi veel äh, äh, siin jäi nüüd nagu näidati, et Panama dokumentide teema äh, on ainult ühe Hamburgi erapanga teema. Äh, ma tahaksin rõhutada, et äh, sada nelikümmend tuhat riiulifirmat on ja ainult null koma protsenti nendest on Saksamaal ja ainult kolmteist sellist riiulifirmat on seotud Berenbergi pangaga. jah selge on see, et asi vajab selgitamist, selles ei ole küsimus, aga me peame olema ka tasakaalukad. ja võib-olla kolleeg saab midagi lisada. jah, ma pean ka nüüd kella vaatama, palun väga lühidalt, sest proua Paul tahab ka lisada. ma üritan seda. kõigepealt suur tänu küsimuste eest. ma olen täiesti nõus sellega, äh, et on šokeeriv see, mida me kuulsime Euroopa kodanikud, meie riigi kodanikud, kui nad seda kuulevad, siis nad ei usu oma kõrvu. ja mis puudutab eh, nüüd minu elukutset advokaadina, ma ka leian, et see on ennekuulmatu, uskumatu, et kõik jääb ka karistuseta. igatahes tuleb asja uurida ja ma saan aru, proua Kaikerts, et tõesti asja uuriti, aga vastavad ametiasutused ei ole tulnud sellele järeldusele, mida meie siin kuulsime. nii et milles siis asi? me teame, et on veel praegugi uurimised jätkumas ja pankade järelevalveasutus peab asjaga põhjalikult tegelema. suur tänu, viis minutit on nüüd eh, juba läbi ja proua Paul nüüd veel lühidalt, väga lühidalt. küsimus oli, et kas võivad ka advokaadid oma litsentsi kaotada? Eh, Äh, nii et äh, tõesti vastavad artiklid on meil olemas nii seaduses kui ka meie enda kodukorras. et võidakse advokaadist lausa välja visata, kui sellised asjad juhtuvad. suur tänu. nüüd kaasraportöör Peeter Jesek on libekomisjonis praegu hääletusel, aga ta tuleb pisut hiljem nii et ma saan Darius Rossatile Rahvaparteist nüüd sõna anda. suur tänu, härra esimees ja suur tänu külalistele eh, selle info eest, mis nad meile täna hommikul on andnud. mul on kolm küsimust. esimene küsimus proua Kaikertile, ka mina olen šokeeritud, kuuldes kõiki neid lugusid Perebank pangi, panga kohta. minu küsimus on, mil määral äh, see kirjeldatud olukord on mingisuguse hooletuse tulemus äh, pangajuhtide poolt või kas tegemist oli siis äh, täielikult teadliku äh, tegutsemisega ja mispärast seda täpselt toimus? sest raske on uskuda sellist olukorda, kus Järelevalveamet ikka annab teada kõikidest nendest puudujääkidest äh, nii äh, juhtidele kui ka äh, teistele järelevalveasutustele ja siis otsustatakse teda karistada ja ma ei, see tundub täiesti võimatu. ja teine küsimus proua Kaikertile. mis on see nõrk punkt äh, või nõrk lüli selles menetluses, et järelevalveametnik, kes oma kohust täidab, on see, kes kannatab kõige selle tegevuse tagajärjel ja teiseks, äh, härra Kemmer, ka mulle on jäänud mulje, et me, ma kuulasin küll väga ähm, tähelepanelikult, aga ei kuulnud teilt mitte midagi väga olulist. kuulsin seda, et Saksa pong, pangad võib-olla ei olnud eesrinnas äh, äh, varifirmade avamisel, aga aga tuhat kakssada firmat siiski loodi Saksa firmade poolt pankade poolt ja minu küsimus on, milliseid konkreetseid samme pankade ühendused on astunud selleks, et peatada sellised tegevused, millised on need konkreetsed sammud? ja kas äh, eneseregulatsioon, mis on äh, põhiinstrument äh, ühingu poolt piisav praegusel juhul? ja võib-olla on vaja ja tahaksin kuulata, mida te arvate, võib-olla oleks vaja palju tugevama järelevalve äh, järele ja äh, proua Pool, ütlesite õigustatult, et äh, Äh, maksustamise vältimine ei ole kuritegu ja võib olla väga palju seaduslünki äh, maksuseadustes, äh, mida, mida ettevõtted täiesti rahulikult saavad ära kasutada, aga küsimus on, mil määral Maksuamet sellega kursis on ja kui suures osas nad teadlikult sellega nõustuvad, selleks et toetada näiteks maksukrediidid ja nii edasi või mil määral on tegemist äh, äh, innovatiivsete äh, algatustega juristide poolt, kes seaduslünki otsivad. ja kas on tegemist millegagi, mida siis maksusüsteemi käivitamisel ei võetud arvesse? suur tänu, Darius Rossati, proua Paul kõigepealt. jah finantsasutused teavad väga hästi, millised need lüngad on ja augud on. igas finantsametis on ka eraldi osakond, mis eh, just käsitleb selliseid välismaiseid tehinguid, on spetsialistid, kes välismaiste teemadega tegelevad ja rahvusvaheliselt tegutsevate firmade auditeerimisel alati see osakond ka osaleb kontrollis et igasugused siirdehinnad omamaiste ja välismaiste ettevõtete vahel äh, on alati raskuskese auditite puhul ja mis mind isiklikult vihale ajab kõigi nende aukude ja lünkade puhul, neidest teatakse ja poliitikud peaksid need kinni toppima. aga ja see ei ole nii, et maksunõustajad öö, äh, jätavad need kasutamata, sest see lihtsalt juriidiliselt on võimalik neid kasutada jah, siin oli äh, küsimused meie liidu kohta, meil on kaks funktsiooni, me võime kaasa aidata, äh, kui seadusandja tahab äh, täpsustada, millised peaksid olema reeglid, millised on praktilised ja millised ei ole sobivad ja teiseks meie selgitame ka, kuidas tõlgendada Äh, sätteid, äh, nendest kinni pidada. nüüd, kuidas isereguleerimisega tege-, lood on? jah, meil on väga tihe reeglistik, eeskirjad ja meil on olemas selline isereguleerimise võrgustik, aga loomulikult me täpsustame seda ja viimistleme seda, eriti seoses Panama dokumentidega. aga kolleeg räägib sellest täpsemalt. jah, ma olen nõus sellega, mida proua Kaikert ütles, et reeglistikus ei ole tegelikult puudusi, reeglid on täiesti olemas. ja meie liikmespangad saavad meilt abi nende elluviimisel. aga see, mis toimus, loomulikult peab sellega olema tagajärjed. ja meil on üks eelnõu äh, kus me oleme ka oma mõtetest rääkinud. Saksamaal on väga tugev olnud reaktsioon Panama dokumentidele, on tehtud seadusandlikke ettepanekuid ja meie osaleme selles protsessis. ja härra Struntsile lisaks mm, e, e, nimelt e, on reguleeritud ka info andmine pankadelt. rahapesu seadused reguleerivad seda, et tuleb tunda oma klienti, me peame sellest põhimõttest kinni pidama ja ka finantsjärelevalveasutus kontrollib üle, kuidas me seda teeme. aga loomulikult me õpime protsessi käigus, me saame palju parandada ja tõesti parandama järelevalvet. suur tänu, aga see seadus on uus, mis puudutab tunne oma klienti põhimõtet ja tähtis on nüüd kogemusi koguda. proua Kaikert. Schwierig, ich weiß hästi lühidalt ja ma tean, et see ei ole lihtne. Äh, mikrofon kõnelejale, palun. jah äh, küsimus selle kohta, et äh, kas tegemist oli ainult hooletusega või seda tehti nimelt ja kuidas see kõik üldse juhtuda sai? seda ei ole võimalik lühidalt vastata, aga ma lihtsalt ütleksin veel kord, et Berendengi park panka juhivad omanikud, kes vastutavad ise siis eh, toimuva eest ja peale selle nad võtsid eh, ka veel ühe suure eh, Põhja-Saksamaa ettevõtte üle ja vastutavad selle eest ise ja nii nagu siin just öeldi, kuni viimse püksinööbini, aga ilmselgelt nad ei soovi seda teha, kui asi tõsiseks läheb ja selles oligi probleem. ja meil oli toona kolm juhti, kelle puhul me nägime, et nad ei toimi nii, nagu peab ja kui mind lahti lasti, siis öeldi, et äh, kui me oleks nendest juhtumitest teada andnud, siis oleks võinud juhtuda see, et pangal tegevuslitsents võetakse ära ja sellepärast ei ole meiega võimalik enam koostööd teha. ja tegelikult see oligi äh, see põhjus, et isiklikku vastutust vältida. aitäh, proua Kaikart äh, ja nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsioon ja Evelin Regner, palun. ning äh, kaasraportöör on ka vahepeal kohale jõudnud, ta istub äh, härra Kemmeri taga. aga kõigepealt proua Regner, palun. aitäh, härra esimees, ka minu poolt kohe küsimus härra Kemmerile. nimelt äh, te ilmselgelt olite siin šokeeritud sellest, mis Berenbergi pangas toimus Teie olite Baierimaa Liidumaa pangas ka ärijuht ja see on ka Panama dokumentidesse kaasatud, nii et ma tõesti tahaksingi, et võrrelge nüüd siin Berenbergi panka ja Baierimaa Liidumaa panka, et noh, mis seal siis teistmoodi oli? ja isikliku kommentaari palun. teiseks, proua Kaikart äh,, need Äh, ise võetud kohustused ja tunne oma klienti põhimõte, sellest ei piisa. sellepärast tahaksin teie käest teada saada, et arvestades nüüd kõige sellega, mida te ütlesite, et teil olid teatud reeglid järel äh, valveametnikena ja et sellest ei piisa, et mis teie oma kogemustest võiksite meile välja pakkuda, mida saaks parandada? sest meie seadusandjana Äh, peame selle küsimusega tegelema. ja sama küsimus ka härra Struntsile. aitäh, proua Reegner, kes soovib alustada? härra Kemmer. Äh, ma alustan kohe, kahe tuhande üheksandast aastast ma enam ei tööta Baieri, ma Liidumaa pangas ja lugesin ajalehtedest seda kõike, kui Panama dokumendid lekkisid ja ja mina üldse küll ei mäleta, et mingeid sarnaseid juhtumeid oleks meil olnud, nii nagu nad Panama dokumentides kirjas olid või siis ka ajaleheartiklites. aitäh, kes vastab järgmisena? Frau Kaikert proua Kaigand, jah, ka minu kolleegid ja mina küsisime eelmisel aastal, et kas tõesti on võimalik, mida teha selleks, et rahapesu vältida, sest see on ju meie ülesanne. jah, muidugi veelgi rohkem kontrollküsimusi teha ja mingeid küsimustikke täita, sellest ei piisa. tegelikult tunne oma klienti põhimõte on kõige parem, sest sellest tuleb äh, ka kinni haarata, mitte et tea oma kliendi dokumente või et tea neid dokumente, mis on sinu kliendi offshore firmal. tuleb vaadata, mida teeb klient ja kui tuleb Ukraina poliitik Hamburgi väikepanka, mida tegelikult üldse järelevalve all ei ole ja siis soovib seal arveid avada ja mingeid väga naljakaid relvatehinguid ja tarneid teha ja on ilmselgelt näha, et tehingud ja maksed ei ole üldse enam äh, omavahel kooskõlas, siis on ju selge, et tuleb pöörduda politsei poole ja ka kliendisuhted lõpetada, siin ei ole ju vaja uusi reegleid, lihtsalt tervet talupojamõistust on vaja kasutada. aitäh! võin teile öelda, et jagan teie seisukohta. kas on veel keegi, kes soovib lisada midagi? ei? siis järgmine voor, ECR ei ole mitte kedagi üles andnud, sellepärast saab kaasraportöör Peeter Jetšek sõna. Peeter, palun sulle sõna. Well, thank you very much, uh, good morning. suur tänu ja tere hommikust, vabandan, et uh, hilinesin, ma pidin hääletama teises komisjonis oma raporti osas. Saksa pangad on üsnagi oluliselt figureerinud äh, Panama äh, paberites äh, härra Obermeier, ajakirjanik viitas eelmisel nädalal sellele, et Deutsche Bank ja Commerzbank äh, ostsid sadu äh, varifirmasid oma äh, klientidele ja seetõttu tahaksin küsida Saksa pankade ühingult ja teistelt, kuidas on võimalik, et ei olnud äh, aimu, et selline laiaulatuslik tegevus oli toimimas või kas keegi andis sellest ka märku ma ei suuda uskuda, et äh, ühing ei teadnud, mis toimub äh, ja juhul, kui äh, teati, siis kuidas see võimalik oli ja veelgi täpsemalt, kuidas pangad oma harukontoritega kolmandates riikides toimivad. ja tahaksin teada, millised on need reeglid äh, selleks, et äh, äh, kuidas allhanke korras due diligence ja kõik see on lahendatud. aitäh, küsimused olid põhiliselt suunatud Pankade Liidule, nii et härra Kemmer, kordan veel kord, te praegu nimelt ütlesite, et äh, Saksa pangad olevat Panama dokumentide äh, skandaalis äh, keskpunkt, ma ütlen teile veel kord, null koma kuus protsenti nendest ettevõtetest olid ainult Saksamaalt, nii et tõesti see, et nüüd Saksa ajakirjanikud selle avaldasid, siis võib-olla on jäänud mulje, et just Süddeutsche Zeitungi lugejatele ja ka Põhja-Saksamaa Ringhäälingu vaatajatele, et äh, tegemist on äh, Saksa probleemiga, aga juba sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, et see nii ei ole ja siin tahan seda veel kord korrata. palun tõesti äh, meid õiglaselt kohelda. teiseks teine küsimus, kuidas on olukord äh, teatud küsimuste delegeerimisega, kolleeg Hühe selgitab seda. üks märkus üleüldiselt offshore ettevõtete kohta. ma arvan, et äh, ei ole õige lähtuda sellest, et äh, offshore ettevõtetega ärisuhete loomine ei ole üleüldiselt legaalne. küsimus on tegelikult selles, millist äri seal aetakse ja siin ei ole tõesti võimalik äh, äh, vältida seda, et vahel võib olla tegemist ka kriminaalse rahaga. ja nüüd ongi tähtis see, et me peame selle välja selgitama. ja muidugi, eks me siis äh, teeme seda ka ja teeme siis sellest omad järeldused. mis puudutab äh, delegeerimist, siis tegelikult meil on äh, teatud teenused, mida ei ole võimalik edasi delegeerida või allhankena võtta, nagu näiteks äh, kahtlusest politseile teatamine, samamoodi ah,, aga on võimalik küll tunnema klienti ülesanne äh, Eh, edasi delegeerida, seda on võimalik teha, aga vastutavaks jääb ikkagi pank, ükskõik kellele see töö edasi delegeeritakse. siin ei ole meie teada praegusel hetkel mitte mingeid lünkasid ja tegelikult eh, Finantssektori Järelevalveamet eh, tegeleb selle järelkontrolliga väga põhjalikult, nii et praegusel hetkel mitte midagi võimalik teha, me isegi ei saa aru, kuidas see kõik võimalik oli, mida proua Kaikart ütles. kas ma võin veel kord uuesti küsida, ütleb härra esimees, esimesel veebruaril Frankfurt Zeitung kirjutab, et Deutsche Bank kardab, et neid trahvitakse rahapesu pärast, pärast seda, kui kuussada miljonit eurot trahvi maksti kümne miljardi ähm, äh, Vene klientide raha pesemise eest, et me ei räägi üleüldiselt Panama dokumentidest, vaid üleüldiselt nendest rahapesujuhtumistest. kas te seda oskate kommenteerida? palun mõistmist, pöörduge siin tõesti Deutsche Panga poole, kui te tahate siin midagi teada saada. meie liidul ei ole mitte mingit ülevaadet selle kohta ja see on ka väga hea. ma ei hakka siin ütlema, et tegemist on väikese kuriteoga ja et meil ei ole probleemi rahapesuga mina lihtsalt keskendusin teistele küsimustele, et need küsimused tuleb välja selgitada, see on täiesti selge ja et minevikus võib-olla natukene teistsugune suhtumine kogu pangandussektoris oli, kui see on praegu, see on ka tegelikult kõigi jaoks täiesti selge ma arvan, et me ei tohi oma silmi panna kinni ka selle ees, et tegelikult kurss on hea nii selles osas, mis puudutab reegleid kui ka reeglite rakendamist praegu tegemist on protsessiga, see protsess ei ole veel lõppenud, äh, esimesed sammud on tehtud, äh, mõlema poole pealt, äh, nii reeglite väljatöötamise puhul kui ka selle puhul, mis puudutab üleüldiselt pankade käitumist, aga me ei ole veel selle protsessiga lõpule jõudnud. ja siin on kohe kindlasti võimalik veel kõike parandada, mitte keegi ei ole täiuslik, see kehtib ka meie kohta aga me tõesti sellistes küsimustes nagu see, et mida saab äh, seaduselooja teha selleks, et olukorda parandada, peame me endale ka selgeks tegema, et tegelikult palju samme õiges suunas on juba tehtud. aitäh, härra Kemmel, jah, see ongi see probleem, et äh, mõndade asjadega hakati tegelema ja et see isereguleerimine ei toimunud ja meie peame nüüd tegema uusi ettepanekuid. järgmisena ALDE fraktsioon ja Cora von Neuenhuisen, palun. Uh, two questions um,. The... kaks küsimust minu poolt. kõik kõnelejad vaatavad uh, saali etteosas ja ei näe küsimuse esitaja kehakeelt ja kui te seda oleksite näinud, siis oleksite näinud väga palju pettumust ja isegi šokeeritust, sest me võime reguleerida ja äh, igatepidi, äh, kuidas me tahame, nii nagu ka küsis härra Rosati, siis lõppude lõpuks on küsimus rakendamises ja jõustamises. ja selles osas äh, sõltume me inimeste äh, põhimõtetest, võib käitumisjuhendeid kirjutada nii palju, kui tahetakse, aga mis on tõesti muutunud, on see suhtumine juhtide hulgas ja nemad peaksid tõelise näite olema. Kemmer ütles, et ma ei taha seda väikese kuriteona näidata. jah, ja sellest, see ei olnud sugugi kasulik. ja see, et kas üldse on midagi muutunud um,? ja teine küsimus. Europol andis teada, et juba nelikümmend protsenti kriminaaltehingutest on Bitcoinides virtuaalsed tehingud mida teie arvate ja võib-olla mida ka teised arvavad äh, sellest, kas on tegemist mingisuguse uue lüngaga, mis areneb? me teame, et virtuaalraha nagu Bitcoin ei ole tegelikult raha, aga kaup ehk siis mingisugust käibemaksu seal ei ole, seega on tõeline motivatsioon äh, äh maksupettuse või siis ka vältimiseks, kui nii seda sõnastada Äh, seda seetõttu, et äh, see on justkui selline väga salajane äh, asi. ei ole väga palju infot selle kohta, mis puudutab kahtlasi tehinguid virtuaalse rahaga, aga see peab kindlasti ju aset leidma, sest mingil määral neid Bitcoine on vaja muuta dollariteks või eurodeks, aitäh! Cora, wer fühlt sich... aitäh, Cora, kes tunneb, et ta on võimeline sellele küsimusele vastama, Bitcoinid, härra Kemmer kolleeg Höhja vastab sellele, aga ma tahaksin sissejuhatuseks midagi öelda. siin küsiti, et äh, kas midagi on muutunud ja et me oleme pettunud, et rohkem ei ole tehtud. nii saime me sellest aru. ma ütlesin, et me ei ole veel eesmärki täitnud ja et see menetlus peab jätkuma aga täiesti selge on see, et midagi on muutunud ja viimastel aastatel on olukord selgelt paranenud tahaksin veel kord välja tuua selle, mida ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, et äh, Saksamaa liidu kriminaalameti juht ütles, et Saksa pangad rahapesuvastases võitluses on eeskujulikult käitunud ja sellel mehel ei ole tõesti mitte mingit põhjust hakata siin pankadele pugema, ta lihtsalt ütles, et asi on nii ja tõesti, siin on veel palju ära teha, aga ma tõesti palun saage aru ka sellest, et me oleme selles protsessis juba väga suure sammu edasi teinud. härra Höhver, Bitcoinid, tõesti, tegemist on äh, vähemalt nüüdseks juba rohkem kui teoreetilise seaduselüngaga ja sellepärast me neljandat rahapesuvastast direktiivi soovimegi äh, aja kohastada just selleks, et need bitcoinid ka sinna sisse ja nendega kauplejad ka sinna sisse kaasata. aitäh, Cora, kas tahad veel midagi lisaks küsida, Janik? jah, tõesti Bitcoinidega me ei tegele, pole aimugi, kuidas seal need asjad käivad, peame olema ettevaatlikud, aga advokatuuri arvates Bitcoin on suhteliselt ohtlik ja just sellepärast, et on võimalik anonüümselt tehinguid teha ja tegelikult on see just kuritegelike ähm, ettekannet äh, kuritegelike ülikannete jaoks tegelikult parim viis siiamaani ei ole väga palju siin selle kohta infot antud, võib-olla just sellepärast, et tegelikult advokatuur ei saa ka päris täpselt aru, et milliseid skeeme seal kõik on võimalik kasutada. aitäh, see nüüd küll väga julgustav ei olnud, et sellega ei ole tegeldud, tegeletud. järgmisena Fabio De Masi, palun, kuue fraktsioonist, selle komisjoni aseesimees tere hommikust, olen pärit Hamburgist ja mul on väga hea meel, et me täna siin Beerenbergi pangast räägime proua Kaikardile tahtsin lühidalt öelda, et äh, me soovime teie kolleegile head paranemist. ma arvan, et räägin väga paljude kolleegide nimel, kui ütlen, on ta on täiesti õudne ja uskumatu see, et lahti lastakse, kes teeb korralikult oma tööd ja need, kes selle asja eest vastutavad, on kuskil peidus. härra Kemmer, te võiksite härra Peetersile Äh, Berenbengi panga omanikule minu isik, isiklikult minu sõnad edasi anda, et äh, mina, mul ei jää mitte midagi muud üle, kui äh, järeldada seda, et see, kui ta meie ette ei tule, sellega ta tegelikult tunnistab, et ta on süüdi. ta ei ole pidanud praegu kohtu ees vastutama selle eest, millega siin probleem oli, härra Strunz tõi selle välja, et aidati kaasa äh, maksupettustele ei peetud kinni juhistest ja nii edasi. kuna härra Kemmer ütles, et tegemist on protsessiga, siis mulle on jäänud, et selle protsessi puhul ta ei tea, mis suunas liikuda ja tegelikult äh, Saksamaa Liidu kriminaalamet juht on öelnud, et mis puudutab kuritegijate vastast võitlust, siis Saksamaa on üks korralik banaanivabariik. seda tsitaati tahtsin ka siin välja tuua. nii et tõesti, ma arvan, et äh, selle ühe tsitaadi puhul ei peagi nii uhke selle üle olema. ja tõesti, Süddeutsche Zeitung ja NDR on, nagu ta ütles, et äh, ta leiab, et on liiga palju keskendunud nendele, aga ma arvan, et see nüüd küll õige ei ole Deloitte äh, audiitorfirmana ütles, et Berenbank pangaga on kõik korras ja teie võiksite siis meile nüüd selgitada, äh, kas teie, härra Strunz ja proua Kaigart, arvate, et see tõesti ka oli nii, et kas siiski on ka seal mingeid huvikonflikte? ja härra Peters ütles, et pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat äh, üritati korda majja lüüa, et kas on mingeid juhtumeid ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist, mis välja tulid ja kas teie arvate, härra Strunz, et kui meie siin rahapesuvastasest direktiivist räägime ja ütleme, et äh, me peame sinna kataloogi panema ka maksupettustele abi sisse, et kas see oleks ka õige, siis ütlesite, et kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa teie lahkusite, härra Kemmer, Baierimaa Landespangast, et äh, aga juhtumid on aastatest kaks tuhat viis kuni kaks tuhat kaheksa, nii et mis te seal tegite, kui te nende juhtumitega ei tegelenud? rääkisite kaks minutit nelikümmend kaheksa, tõesti väga raske on siin teid ohjeldada, aga härra Strunz, teil on esimesena sõna. aitäh küsimuste eest ma ei ole nõus härra Kemmeriga, et siin Saksa pangad oleksid tähelepanu keskmes. ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, et äh, me ei räägi siin mitte ainult offshore ettevõtetest, vaid ka ettevõtetest, äh, äh, mis aitasid offshore arveid luua. ja siin on tõesti väga suur oht rahapesuks Äh, Saksa pankades ja ma arvan, et koostöö Saksa pankade ja offshore ettevõtete vahel käib ikka edasi nagu vanasti. ja veel, mõned juhtumid on juba läbi uuritud äh, kriminaalmenetluste kaudu ja miljoneid pidid vastavad pangad siis maksma äh, Äh, kompromisslahendusena, aga eks me siis näe, mis nendest kõigist saab. Berenbergi pank, äh, ma ei taha siin ka kriminaalmenetlusest ette tõtata, aga siin on tõesti väga palju üksikjuhtumeid välja toodud ja ma ei taha veelgi rohkem neid üksikjuhtumeid siin hakata välja tooma. aga siit saab teha järeldusi. esiteks, et et kas ei ole juurdlust õigesti läbi viidud või meil ei ole piisavalt reegleid selleks, et karistada. ja kui juurdlustes äh, mitte midagi välja ei tule, siis on see tõesti ka väga raske, aga mulle tundub, et juurdluse puhul neil ei ole ka kõiki võimalusi, näiteks finantssektori äh, järelevalve Keskameti puhul mulle tõesti tundub, et äh, neil ei ole väga palju korralikke vahendeid et äh, oma tööd teha ja viimane küsimus, härra Devasi, ma tõesti arvan, et äh, ka tõesti rahapesu äh, eelkataloogi tuleks tõesti ka abi sisse panna, sellel oleks nii-öelda profülaktiline mõju ja kui te soovite seda teha või kui te soovite seda tõstatada, siis tegelikult peaksid ka juurdlusorganid saama võimaluse uurida neid asju, sest minu teada vastavalt äh, ka paragrahvile kakssada kuuskümmend üks karistusseadustikus ei ole siiamaani mitte ühtegi pankurit süüdi mõistetud Saksamaal ja see on küll väga kahtlane. viis minutit on möödas, aga proua Kaikart, teie käest küsiti, et kas kolmeteistkümnendat aastat oli ka sarnaseid juhtumeid. jaa, kui kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal pärast meie riskianalüüsi Berenbergi pank äh, lõi äh, Äh, korra majja, nagu ta ütles, kakssada kuuskümmend klienti visati välja, kõik, kellel oli mingi vene taust, aga muidugi see ei olnud kuidagi seotud sellega, mis meie välja uurisime, meid lasti niisama lahti. Berenbergi pank äh, jällegi jättis mõned kliendid kahe silma vahele, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kaks tuhat neliteist oli ka veel kliente, nagu see Abu Meri, Liibanoni klient, kes seal Hezbollah raha pesi, kaks tuhat viisteist äh, pandi see mees siis äh, USA rahapesu musta nimekirja, seda nad ka millegipärast ei näinud või jätsid kahe silma vahele või ei tahtnud midagi teha. ja mis puudutab siis neid äh, Äh, järelevalve kontrolli, ma ei tea, mida nad täpselt kontrollisid. Äh, minu kunagine ülemus käis mööda panka ringi ja teatas, mis tema on kuulnud ja tema on leidnud ja kõik ütlesid, issand jumal, mida nad seal kontrollisid, kuidas ta ei saanud aru, et tegemist on rahapesuga ja selle ühe mm, juhi puhul, kellest me ka teada andsime, noh jah, audit näitas, et äh, et tegelikult iga üksik juhtum näitab selgelt, et tegemist on rahapesuga, aga kui need juhtumid kõik kokku panna, siis see ei ole rahapesu, see on ka minu äh, lahtilaskmisteates kirjas. Te ütlesite, et kakssada kakskümmend klienti äh, saatsite, lasti siis äh,, äh, neist loobuti nimelt nii, härra Kemmer ja nüüd Baieri Liidumaa pank äh, ja härra Kemmer, jah, kui lubate, minu nimi on Kemmer, mitte Kemmert, nagu siin mitmeid kordi öeldi härra Demasi, te ütlesite, et äh, ta näitab, et äh, ta on süüdi sellega, et ta siia ei tule, mina küll ei hakka siin mingiks äh, äh kulleriks, minge ise, öelge talle, olete ju ka ise Hamburgist pärit ja mis puudutab banaanivabariiki, mina seda tsitaati kuulnud ei ole, aga ma võtan vabaduse öelda, et ta ei mõelnud seda mõeldes pankadele sest teatud teiste valdkondade kohta, eriti just äh, kinnisvara kohta, sest seal on tõesti probleeme, aga banaanivabariik ja rahapesukahtlused ning pangad, mina leian ja saan seda puhta südamuse tun-, südametunnistusega öelda, et see ei ole õige. nüüd Baieri Liidumaa pank äh, esimesel juulil kaks tuhat kuus alustasin seal oma tööd, kordan veel kord, mida juba enne ütlesid, mina ei ole mitte midagi sellist kuulnud, olge palun õiglased, laske juurdlusorganitel oma tööd teha ja ärge hakake siin asjadest ette tõttama ja ütlema, et kõik oli nii, nagu siin arvatakse ja et juhatus oleks pidanud seda teadma või seda nägema. võib juhtuda, et juurdlusorganid jõuavad hoopis teistsugusele järeldusele. olen valmis vastutama, aga mitte mitte asjade eest, mida siin ajalehtedes kirjutatakse või mida niisama oletatakse. ma olen valmis vastutama nende asjade eest, mida siis juurdlusorganid välja toovad. olgem õiglased. aitäh, härra Kemmer ja järgmisena Roheliste fraktsiooni Sven Kiigolt, palun. suur tänu, härra esimees, tere hommikust. ma tahaksin siin dialoogi pidada. ma pöördun teie poole, härra Kemmer oma esimesel vaba, vastused proua Reegnerile te ütlesite, et see, mida äh, Baieri Liidumaa panga tütarpank äh, on teinud äh, Luksemburgis, sellest ei teadnud. aga kuidas selle teie panga mm, tütarettevõte Luksemburgis tekkis, mida te teate nende tegevuse kohta maksudest kõrvale hiilimisel või maksude vältimisel? tegemist on ju teie filiaaliga tollal Äh, tahaks kõigepealt vastuse saada ja siis äh, omalt poolt kommenteerin. jah, äh, see on midagi, mis otseselt ei puuduta teie mm, komisjoni kuulamist siin praegu. saan ainult korrata seda, mida ma ütlesin mina ei ole olnud järelevalveasutuses, mis kontrollib tütarettevõtte tööd Luksemburgis, tütarpanga tööd Luksemburgis ja võin ainult öelda, et see, millele teie viitate, mina tollal ei teadnud sellest ja sellega ei tegelenud. Teil ei olnud see teada? jah, teil ei olnud teada, et seal Luksemburgis aidatakse kaasa maksudest kõrvale hiilida ja makse vältida. see oli seal ju osa ärimudelist. jah, kui tahate veel sel teemal paar minutit peatuda, ma ütlesin ära, mis sellel teemal mul öelda teile oli. ja protokollist võite järele vaadata, mul ei ole mitte midagi teile lisada, aga võite edasi küsida muidugi äh,. jah. Äh, ich darf noch was sagen zum kui tohib äh, meie uurimiskomisjoni kohta. meil on mandaat ka tegeleda nende küsimusega, mis puudu-, mis on lahendamata jäänud takse kaks komisjoni töös. nii et äh, me võime kaugemale minna kui Panama temaatika. Äh, nii et aktiivne maksude kujundamine äh, Eh, maksudega manipuleerimine. mul on veel üks küsimus, ütleb härra Kiigold. Eh, jah, pangade liit. Eh, te ütlete, et panga ärimudelid ei ole teie pädevuses ma aktsepteerin seda, aga kas on vähemasti mingisugused eetilised miinimumstandardid, millest tuleb kinni pidada liikmesriigis, näiteks majanduskuritegevus, rahanduskuritegevus, õigusrikkumised institutsioonides? Äh, eh, jah, minu äh, kolleeg Höhe teab paremini, et äh, eetilised miinimumstandardid on midagi, Äh, mida meil ei ole, äh, käitumise kohta, kuidas äh, ülemaal peab pangatöötaja ennast pidama, me arutame seda küsimust loomulikult, aga konkreetselt sellist eetilist miinimumstandardit, et meie liitu kuuluda, ei ole meil jah, lihtsalt täienduseks on iseenesestmõistetav, et meie oleme ju ühendus, pankade ühendus ja meie loomulikult tahame, et meie liikmed ennast korralikult üleval peaksid ja kui siis on mingisugused juhtumid üksikud, siis tuleb ka sellest järeldused teha ja meetmeid võtta see, millest täna räägitakse, puudutab pangandusõigust äh, laiemalt, äh, aga käitumine soovitav, mitte soovitav on teine teema. mul on küsimus proua Kaikertile. Äh, jah, meie poolt kaastunne ja samas tunnustust teile kõige selle eest, mis te täna siin rääkisite, te vihjasite sellele, et panga juhtkond teadis nendest kahtlastest asjaoludest ja härra Peters, kes on Pankade Liidu esimees, ka teadis sellest, ka kuidas ta tegutses, kas ta andis üles mingit algatust, milline on tema roll teie silmis? ja kuidas see seondub Berenbergi pangas tehtavaga? doktor Peeters minu teadmisel ei ole olnud Pankade Liidu eesotsas mitte nii kaua aega minu teada um,. härra doktor Peeters pärast meie riskiaruannet juuli kaks tuhat kolmteist täiesti mõistlikult reageeris ja andis meile ülesanne uurimist edasi viia ja Berenbergi pangasüsteemide tõttu oli see üsna keeruline, siis siserevisjon algatati tema soovitusel. ja me kohtusime ka tema ühe kolleegiga, aga siis pärast asjad muutusid. Berenbergi pangas muutusid asjad ikka keerulisemaks ja keerulisemaks ja nädal hiljem Äh, oli asi nii hull, et me ei teadnud enam, mida teha. meid pandi lihtsalt lausa ukse taha. ja siis äh, äh, taheti meid vaigistada, et kahju vähendada. minu endisne ülemus tunnistas, et tõesti, meie oleme teinud oma tööd Ehm, aga eh, paraku ta ei tahtnud eh, meiega koos olla ühes grupis, kes nurka surutakse ja keda rünnatakse. nii et ta oli liiga, liiga nõrk ja argpüks ja täna on ta seda edasi. jah, EFTD fraktsioonist Beatrix von Storch, palun. suur tänu minu küsimus on härra Kemmerile. kõigepealt suur tänu teile tutvustuse eest ja seisukohtade eest, mida te siin väljendasite, äh, ette lugesite. ja ma tänan, et olete valmis koostööd tegema parlamendiga. nüüd siiski üks lause teie ettekandes te ütlesite, pidades silmas seda, et äh, kahtlustused on kõlanud, äh, oleme me rohkem ikkagi kvaliteedile rõhku pannud kui kvantiteedile. Te ütlesite, et pigem kvaliteeti te kahtlustuste puhul peate silmas kui kvantiteeti. Äh, nüüd äh, rahapesuvastane töökond on väikest osa ainult nendest kahtlustustest kritiseerinud ja suurem osa on nendest olnud Äh, aktsepteeritav ja viies rahapesu äh, direktiiv on meil, mis näeb ette, et luuakse tsentraliseeritud andmepank ja automaataruandlus hakkab toimuma. nii et äh, kvantiteet, see kogus automatiseeritakse. nüüd mm, pangasaladuse teema millele ikka viidatakse, sellepärast on meil automatiseeritud aruandlus ja andmete säilitamine ette nähtud. nüüd küsimus, kuidas teie liit suhtub sellisesse ohjeldamatusesse, automatiseeritud järelevalvesse, aruandlusesse ja kuidas kvali-, kvaliteeti suurendada, et kuidas oleks suurem kvaliteetsete kahtlustuste hulk teie silmis? jah, äh, siin me ikkagi tahame objektiivselt selgusele jõuda tões ja peaks oma partei seisukohti siin öö, äh, kuulutama. ma tahan teada oma vastusele, oma küsimusele vastust siiski jah, mina olen esimees äh, ja mina juhin siin. palun, härra Kemmer. jah, tänan küsimuse eest, proua Storch. Äh, direktiiviga ei ole meil mingeid probleeme, selline automatiseeritud teavitamine. Äh, mis puudutab nüüd kahtlustuste kvaliteeti, siis asi on siin tõsisem. jah Äh, rahapesu ja terrorismi rahastamine. Äh, siin on väga raske selle kohta mingeid konkreetseid äh, teateid koostada, sest summad on väikesed, millega meil tegemist on. ja te tunnete neid mitmesuguseid uuringuid, mis on tehtud selle kohta. meil on vaja ka, et meile antaks tagasisidet terrorismivastases võitluses selle kohta, mida meie teated on äh, andnud meie kahtlustused, äh, mis nendega on edasi juhtunud. nii et on vaja see süsteem läbi vaadata, mitte ainult Saksamaal, mujal maailmas on sadu äh, ja sadu kahtlustusi, nüüd on tähtis, kuidas nendega edasi tegeletakse, need on vaja põhjalikult üle kontrollida. ja meie oleme valmis igati sellele kaasa aitama. suur tänu, kas keegi tahab midagi täiendada, võib-olla advokatuurist, härra Joonik? jah kolmanda rahapesu direktiivi elluviimisega seoses me tegime ettepaneku advokatuuris, et rahapesuga tegelevad isikud peavad samasuguse kaitse alla kuuluma. et sellise isiku vallandamine saab toimuda Äh, ametiasutuse poolt, näiteks pangandusjärelevalve äh, asutuse nõusolekul või äh, selleks peab olema ettevõtte nõukogu nõusolek, et selline isik vallandada. aga paraku on need isikud, kes tegelevad rahapesu uurimisega, täiesti kaitsetud vallandamise eest ja loomulikult ei saa iga isikule sellist era korralist kaitset pakkuda vallandamise vastu, aga me arvame, et selle peale tasuks mõelda. nüüd järgmisena, siiski lühidalt. ma tahan kahte asja täienduseks öelda. jah, ma olen maksu-uurijatega küsinud, kui palju on kahtlustusi pankadelt rahapesu juhtumite kohta ja tema ütles, üks isik ütles mulle, et on tunne, et väga palju teateid on seotud sellega, et pangad tahavad lihtsalt ebasümpaatsetest klientidest nende kaudu lahti saada. jah, mitte iga selline teade rahapesu kohta ei ole kvaliteetne ja teiseks tahan öelda, et need juhtumid, millest me rääkisime Panama dokumentidega seoses ja Saksa pankadega seoses, meie silmis äh, äh, ei tekitanud ühtegi äh, sellist rahapesu kahtlustust ega teadet selle kohta, ehkki seal oli väga palju selliseid tunnuseid, mis pidanuks. jah, ühte argumenti ma veel ei kuulnud, aga tuleb, tahaks selle kuula, kuulda. Toomas Mann Rahvaparteist saab järgmisena sõna aitäh! kolleegide küsimused olid väga selged äh, ja see on ka väga hea, sest tegemist on siin ju uurimiskomisjoniga, me tahame saada fakte. härra Kemmer, te ütlesite, et äh, on kakssada tuhat äh, riiulifirmat ja härra Strunz ütles, et tuhat kakssada riiuli Äh, firmat on kõigest null koma kuus protsenti nendest, aga arvatavasti, kes teab, et tegelikult finantsmass, mis seal liigub, on võib-olla väga suur. nüüd ma tahaksin teada, kas offshore ettevõtete arv on muutunud Panama lekke pärast või on nad ikka veel olemas? ja siis viies rahapesuvastane direktiiv, kas me ei peaks siin üritama kuidagi teistmoodi seda kõike lahendada, ühelt poolt tuleb muidugi eraelu kaitsta ja pangad üritavad seda ka oma klientidele väga selgelt öelda, aga teiselt poolt majanduslike huvide avaldamine. kas me ei peaks pigem nagu liikuma läbipaistvuse suunas? kas Pankade Liit teeb siin midagi, sest äh, me ei saa ju öelda, et, äh, ei saa ju nii öelda, et te lihtsalt korjate ka kokku kaebusi ja lahendust ei tule. proua Paul ja härra Jonik äh,, kas on tõsi see, mida öeldi, et äh, pangad Saksamaal aitavad oma klientidel maksudest kõrvale hoida, äh, kui neil ei ole maksukohustust Saksamaal? see oleks üks väga huvitav nüanss ka ja kas teie arvates ei oleks meil vaja ka äh, Saksa rahapesuseadust äh, lisada äh, või täiendada, et siin meil oleks ka vaja läbipaistvat registrit riiulifirmade kohta ja mis puudutab äh, Saksa prokuratuuri koostööd teiste prokuratuuridega Euroopa Liidus, kas ka selles osas on mingeid edusamme tehtud? ja tõesti, me ei räägi siin mitte ainult Berenbergi pangast ja mitte ainult äh, Hamburgis ei ole see nii, vaid ka Frankfurdis on äh, pankasid, kus on tõesti juba fassaad nii ilus, et asi on kahtlane. aitäh! ma tõesti ütlen teile, et aega on vähe. meil on nimekirjas veel Emmanuel Morel sotsiaaldemokraatide hulgast, Romana Tomtš Rahvaparteist ja siis veel Vaba Mikrofon ja professor Luke. lihtsalt, et me umbes teaksime, palju meil aega on kes soovib alustada, kas teie alustate? Also zum Transparenzregister sage ich was. läbipaistvusregister, selle kohta tahan kommenteerida mina. see on siis lisaks äh, rahapesuvastasele direktiivile, see on tõesti väga tähtis samm äh, ka rahapesuseaduse osapoolte jaoks. kahjuks isegi, kui see on hea, läbipaistvust on väga raske saavutada. väga raske on ju küsida, et kallis klient, kas te siin tegelete oma huvides või esindate hoopis kedagi teist? noh, ta võib ju vastata ja kui teil hästi läheb, siis ka nii, et te saate seda natukene kontrollida. kui nii hästi ei lähe, siis te seda ka ei saa teha. nii et tõesti, läbipaistvus äh, ja register peaks kehtima äriühingute jaoks aga seal peaksid olema ka siduvad kohustused, nii et tõesti saaks ka usaldada neid andmeid, sest kui läbipaistvusregister on tehtud ainult selleks, et seda saab vaadata, aga seal on kirjas, et jah, et ta tegelikult äh, et seal on kirjas, et tema on üks osapooltest selles ühingus, aga tegelikult keegi teine, siis ei ole sellest ju mitte mingit kasu, me võime ju näiteks äh, äh nagu kinnistusraamatu või äh, ka äriregistrina teda korraldada, sest siis me saaksime hoolitseda selle eest, et äh, variisikud on seal küll sees, aga need variisikud ei saa enam õigust äh, seal mingit tehingut teha, sellepärast et tegelik omanik ütleb, et äh, käp-, käpad eemale, sa ei saa siin mitte midagi teha. ja näiteks seal on kirjas, et noh, et omanikeks on kakskümmend viis protsenti see ja kakskümmend viis protsenti teine, siis variisik saab ainult maffia poole pöörduda nüüd äh, proua Paul ja välismaa kliendid ning Saksa maksuseadused. maksuseaduse paragrahv kolmsada kuuskümmend ütleb, et äh, tuleb maksta Saksamaa maksusissetulekuid, see tähendab seda, et Saksamaal on karistatav see, mis puudutab Saksa mahu, maksukohustusest möödaviilimist aga kui pangad näiteks ähm, aitavad Ameerika kodanikel Ameerikas äh, maksudest kõrvale hoida, siis nad vastutavad Ameerikas selle ees. meil on tegelikult juhtumeid, kus Šveitsi amet, pangaametnikud äh, Saksamaal on viidud kohtu ette sellepärast, et Saksamaal on maksudest kõrvale hoitud. küsimus prokuratuuride koostöö kohta, ma arvan, et see koostöö muutub paremaks, aga mina ei saa selle kohta väga palju öelda, sest mina tegelen karistusasjadega, ma arvan, et äh, riiklikust vaatevinklist on ka siin võimalik veel väga palju parandada aitäh, härra Kemmer, teile või siis ka härra Höschele esitati küsimus selle kohta, kas äriühingute arv on vähenenud pärast seda, kui need dokumendid lekkisid. aitäh selle küsimuse eest härra Kemmer ju alguses äh, ütles neid numbreid ja me tegelikult lugesime neid ajalehest sellepärast, et meie ei räägi nendest äh, küsimustest, meil ei ole oma numbreid selle kohta, millised need numbrid on ja mis on pärast seda toimunud, aga ma eeldan, ja ma tõesti nüüd siin pakun ainult, ma ei tea, aga ma arvan, et Panama dokumentide lekkest saati nii mõnigi on mõelnud, et noh, jah, maine äh, on nüüd mudasse tambitud, et võib-olla oleks siiski parem legaalselt oma asju ajada. Äh, mis puudutab läbipaistvusregistrit, siis meil on tõesti väga hea meel, et äh, siin äh, see pankade nõue neljandasse rahapesuvastasesse direktiivi sisse viidi siis selle kohta, et äh, kus on register pealkirjas, siis see peab ka tõesti olema register, nii et see, mis registris on kirjas, see peab olema usaldusväärne info ja et ei ole nii, et see kehtib ainult Saksamaa või Euroopa kohta, vaid kogu maailma jaoks ja tegelikult Panama lekke kontekstis on see tõesti väga tähtis samm, mis tuleb teha. nüüd on meil tekkinud probleem, et kell on kümme nelikümmend kolm ja meil on aega kümme neljakümne viieni ehk kaks minutit veel, nii et kolleegid Morell, proua Toms ja härra Luke, tõesti lühike küsimus palun ja siis ka lühikesed vastused. härra Morell. suur tänu, härra esimees ja pöördun äh, Saksa pankade ühingu poole. Äh, ootan, kuni on pannud klapid pähe <laughs> mina ei tunne väga hästi Saksamaa süsteemi ja ma arvan, et ma tunnen äh, Prantsusmaa pangandust paremini ja nemad minu arvates käituvad paremini kui Saksa pangad. seda sissejuhatuseks äh, osalejate sõnavõttudest äh, ilmneb ja lisaks on nad meile saatnud ka põhjalikud kirjalikud vastused küsimustele, võimaldab meil analüüsi, ähm, analüüsida põhjalikult olukorda mina lugesin tähelepanelikult teie dokumente ja esimest korda nägin, et finantsasutused on nii konkreetselt äh, reageerinud. et pankade vastutus äh, ei ole ja ma tahaksin tsiteerida siin teie dokumendis, ütlete te näiteks seda, et kahtlaste äh, tehingute järelevalve on liigne ja probleemid on tegelikult äh, menetluses ja samas te ei taha ka midagi üle reguleerida ja lisaks sellele veel ka. ja palun esitage küsimus, ütleb härra esimees. ja küsimus on selles, kas äh, järelevalvenõuded, äh, mis on seni kahtlased olnud, on tegelikult liigsed ja samuti ütlete, et tarbija on see, kes vastutab oma kohustuste, maksukohustuste täitmise eest. kas te tõesti arvate seda, sest äh, tarbija või klient äh, äh, saab äh, asju ümber korraldada ainult pankade abiga, ta ei saa seda iseseisvalt teha. aitäh, teen ettepaneku, et proua Tomš esitab ka küsimuse ja vastame siis pärast kõigile koos. Eh, suur tänu. mul on küsimus härra Kemmerile ma ootan mõne hetke, et kõik leiaksid õige tõlkekanali. Eh, tahaksin öelda paar sõna sissejuhatuseks. Need inimesed, kes kas maksupettuse, maksude vältimisega või eh, rahapesuga tegelevad, vajavad abi, nad ei suuda neid eh, asju läbi viia iseseisvalt, neil on vaja nõuandjaid, panku ja teisi, kes neid selles abistavad. minu arvates pangad äh, mingil määral võtavad täieliku vastutuse. Nemad on üks lüli äh, ahelas. üks küsimus teile, härra Kemmer. kas te leiate, et pangad tänu oma rollile peaksid võtma täieliku vastutuse rahapesu osas? ja paluksin vastust jah või ei ja teine küsimus, kogu see protsess leiab aset üleilmsel areenil, meie oleme siin Euroopa Parlamendis, meil on piiratud võimalused tegutseda. aga isegi piiratud võimaluste korral ei tähenda, et me ei saa midagi teha. me oleme kuulnud mõningaid väga selgeid üleskutseid rohkem tegutseda kas te võiksite palun rõhutada mingisugust tegevust, mida pangad saaksid teha selleks, et olla tõhusamad, äh, mis puudutab ka seadusandlust? ja viimane küsimus, kui tohib, härra esimees. ühest küljest räägime me seadusandlusest, kas äh, õigusloome on piisavalt õhus, kas seda austatakse, kas seda rikutakse, kas meil on piisavalt õigusloomet? ja teine küsimus on rohkem seotud moraalse aspektiga kuna pangad abistavad maksupettuses ja rahapesus, kas nad käituvad moraalselt? ma saan sellest aru, aga aeg on tõesti otsas. Bernd Lukke, palun. Ähm, aitäh, härra esimees. minu küsimus on härra Höhele. härra Höhhe, te ütlesite, et on väga palju legaalseid põhjuseid, miks offshore ettevõtteid luuakse. ma tahaksin teada, kas teil on ka legitiimseid põhjuseid ja kas te võiksite meile tuua ka näiteid nende legitiimsete põhjuste kohta, miks oleks vaja offshore-ettevõte luua? ma tean, et legitiimne, äh, legitiimne põhjus on selline sõna, mida on väga raske defineerida, aga mulle tundub, et äh, legitiimne ei tähenda seda, et hakatakse siin maksuseaduste lünkasid ära kasutama või hakatakse äh, lähedaste eest varjama vara, sellepärast et neil võib-olla võib ka olla tahtmine sellest varast äh, osa endale saada. nii et kas teil on legitiimseid põhjuseid, mida te saaksite välja tuua selleks, et offshore ettevõtteid luua ja kas te arvate, et äh, pangad äh, ütlevad et nad ei saa nõustuda offshore ettevõtetega ainult siis, kui tegemist on legitiimse põhjusega. aitäh, küsimused olid härra Põldsed, härra Kemmerile ja härra Höhhele, nii et palun ma alustaksin kohe härra Lükest, Lukest, äh, ütleb härra Kõhhe. meil toimus kuulamine Saksa pereettevõtetega ja nad tõesti kaebasid selle pärast, miks pangad nii palju viimasel ajal äh, soovivad läbipaistvusregistrit luua sest äh, nad kardavad, et kui tõesti iga protsendipunkt omanike suhetest välja tuuakse, siis pereettevõtetel võib juhtuda olukord, kus nad lihtsalt äh, äh, karistusasutuste visiiri alla satuvad. Äh, nad näiteks ütlevad, et kui ma üritan teatud osa oma vara kuhugi äh, välja viia, siis see minu jaoks olekski legitiimne põhjus. muidugi seda siis, ja ärge saage nüüd minust aru, kui kõik ülejäänud äh, varast tulenevad kohustused ja ka maksukohustused täidetakse. ja kui pank, äh, mis toetab selliseid kliente, peab hoolitsema siis ka selle eest, et äh, et seadusest peetakse kinni, et kui on rahapesukahtlus, antakse teada, kui on maksupettuse kahtlus, antakse teada ja nii edasi. härra Kemmer kuna aega on vähe, siis üritan tõesti vastata küsimusi kuidagi koondada. kõigepealt, kas pangad toetavad äh, maksupettusi, kas pangad toetavad rahapesu, kuidas on lugu moraalse äh, vaatevinkliga? kõigepealt, ühelgi pangal ei ole huvi ja kõnelejalt kadus mikrofon. vabandust, alustan siis veel kord hästi. ükski pank ei ole huvitatud sellest, et ta rikub seadusi ja mis puudutab nüüd seda legaalset poolt, siis ka majanduslikult ei ole see mõistlik, sellepärast et maine kaotuse risk on nii suur, et nad kaotavad oma kliente ja mitte keegi ei ole sellest huvitatud. nii et lähtuge sellest, et pangad ise on vägagi huvitatud sellest, et nende äh, teod oleksid legaalsed. võib-olla ei ole see alati niimoodi olnud, ma ei taha siin hakata hindama seda, kuidas oli olukord varem, aga viimastel aastatel on olukord selles osas väga palju muutunud. ja mis puudutab tõesti maine kaotamise riski, siis see on tõesti nii tähtis osa, et mitte keegi ei taha teha midagigi, mis seda võiks kuidagi kahjustada. aitäh! suur-suur tänu kõigile, lõppsõnaks meil kahjuks enam aega ei ole, aga meil on protokoll kus kõik kirjas, aitäh kõikidele ajakirjanikele. Need küsimused ei ole mitte ainult kirja pandud, me tõesti ka analüüsime nii küsimusi kui ka vastuseid ja kui teil on veel soovitusi, kuidas me õiguslikku raamistikku laiendada saaksime, siis me oleksime tänulikud, kui te neid ettepanekuid meile teeksite. teeme viieminutilise pausi ja siis läheme teise osa juurde kus me räägime Nordea panga juhtumist, nii et äh, läheme nüüd Euroopa teise otsa. aitäh teile kõigile ja siis jätkame kohe varsti okay..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 nii ma palun, et te võtaksite need kohad sisse. Äh, avan teise di diskussioonide vooru. jah, meil on juba kõnelejate nimekiri eelnevalt koostatud, aga ma näen, et kolmkümmend saadikut on kohal kogu aeg siin olnud ja see näitab, kui suur huvi asja vastu on ja aga samas toimuvad meil hääletused teistes äh, komisjonides samal ajal. igatahes suur tänu teile, et tulite ja tervitussõnad. Äh, ma tervitan siin härra Sören, Sören Kristenseni. kus ta on? ahah, härra Sören Kistel, Kristensen on Taani ringhäälingust ja tegemist on ajakirjanikuga, kes kuulub rahvusvaheliste uurivate ajakirjanike konsortsiumi. samuti härra Matthew Elderfield on siin. tema on eh, kontserni järelevalvejuht Nordea pangast. tere tulemast. meil on Björn Riise siin kohal ja Andreas Steen Mannheim Swartlingist, mis on juhtiv äriõiguse firma Põhjamaadest. nii et suur tänu, et tulite. Eh, jah, eh, te kõik olite kohal ka algusest peale ja kuulsite, millest siin räägiti, nii et ma ei pea üle äh, kordama, aga siiski ütlen, et kõik antakse üle ka internetis ja protokolli peetakse. nii et alustagem kohe. härra Kristensen, teie saate kõigepealt sõna suur tänu, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, aitäh, et olete kutsunud meid siia selleks, et rääkida lugudest, mis puudutab pankade rolli Panama dokumentides, sealhulgas siis Nordea panga küsimus, mul on väike ettekanne. maksuparadiiside ajastul täidavad panka olulist rolli Äh, ükskõik, äh, kes on klient, kes teda abistab, äh, siis peaaegu alati puudutab olukord ka vähemalt ühte või mitut panki, panka, seega on pankade roll väga oluline. kui soovitakse takistada ettevõtteid nagu Mossack Fonsecat ja maksuparadiisi, paradiise nagu Panama selleks, et raha peitmist lõpetada, koos rahvusvahelise äh, uurivate ajakirjakonsortsiumitega uurisime seda teemat enam kui aasta, toon mõningad näited meie tulemuste kohta, aga kõigepealt äh, mõned faktid. me leidsime enam kui üksteist tuhat äh, seost Nordeas Panama dokumentiga, seoses nelisada Nordea klienti olid seotud Mossack Fonsecaga varem ja praegu. Nordea äri Mossack Fonsecaga viidi Lärdea kontorist Luksemburgis. pankade nimekirjas öö, äh, öö, mis puudutas Mossack Fonsecat, oli Nordea kuuendal kohal. enam kui viissada panka registreerisid enam kui viisteist tuhat äh, ettevõtet Mossack Fonsecaga ja need on need andmed rahvusvahelise uurivate ajakirjanike konsortsiumilt me näitasime, et Nordeal oli tõhi, äh, lähedane side Mossack Fonsecaga ja aset leidsid mitmed kohtumised äh, töötajatega. näete väikest näidet ekraanil, kus Äh, ettevõtte esindaja ütles, et äh, Panama ettevõtteid kasutati selleks, et äh, maksudest kõrvale hiilida, on lõppenud. me oleme näinud, et on olnud teatud häid päevi, kus näiteks Taanis või teistes Euroopa Liidu riikides kasutati sellist versiooni selleks, et maksustamist vältida. me paljastasime, kui absurdsed olid need olukorrad ja et Nordea teadis nendest Nordea kirjutas Mossack Fonsecale kolme aasta jooksul mitmel korral eh, ja seoses kolmekümne ettevõttega Nordea klientide hulgast. probleem on selles, et see direktor on surnud, kellele kirjutati ja on aastaid olnud surnud. viimane kord, kui Nordea kirjutab, siis eh, proua Scott on olnud surnud juba kaheksa aastat, see e-kiri näitab ka seda, et eh, sellest ei ole tühjagi. Nordea tahab, et direktorit asendatakse seal, kus vajalik pidagem silmas, et äh, paberil on need ettevõtted justkui päris äh, selleks, et äh, peita, kes nende tõelised omanikud on. samuti paljastasime ka teisi kahtlasi äripraktikaid Nordeas, kus näiteks sooviti dokumentide kuupäevi võr-, võltsida tagasiulatuvalt. Taani Nordea töötaja äh, Luksemburgis soovis dokumendi äh, kuupäeva muuta kaks aastat varasemaks, kiri saadeti kaks tuhat kaksteist aastal, aga dokumendi äh, pidi muutma aastaks äh, kaks tuhat kümme vastavaks ja Mossack Fonseca ütles, et ei ole mingisugust probleeme, neil oli isegi selle jaoks olemas vastav öö, tasu, sõltuvalt sellest, kui pikk see ajavahe oli. ja see oli ainus see, mida hiljem äh, Nordea äh, omaks võttis, aga hiljem äh, muutsid nad oma meelt ja võtsid omaks ka muid küsimusi. Nordea loomulikult aitas oma kliente ja selline olukord puudutas ka Jyske panka, kolmandat suuremat panka Taanis. külastasime Šveitsi bürood peidetud kaameraga, kus anti meile väga palju nõuandeid, kuidas äh, oma raha peita, äh, viies selle Ühendkuningriiki või luua ettevõte Gibraltaril või jätta oma raha Šveitsi. samas dokumentaalide seerias saime me ka nõu, kuidas maksta vähem makse või üldse mitte makse maksta Taani suurelt äh, jurismi, juristidfirmalt ja lisaks ühest suuremalt auditeerimisfirmalt e Ernst Youngilt. ja ja järeldus oli see, et äh, et äh, need äh, reeglid äh, ja regulatsioonid on liiga keerulised, kliendid ei saa kõike seda ise ilma väljaspoolse abita korraldada, nagu te teate, siis Nordea viis läbi uurimise peale meie paljastusi, aga see ei olnud täielik ähm, uurimine maksuparadiise kohta, Nordea kontrollis ainult sada kolmekümmend seitset ähm, aktiivselt tegutsevat ettevõtet Mossack Fonsecas ajal. meie leidsime, et enam kui nelisada ettevõtet olid tegelikult seotud ja saja kolmekümnest seitsmest eh, ettevõttest, keda Nordea kontrollis, siis eelmisel aastal ütles ju, juuli raport ütles, et Nordea pidas eh, neid ka pärast nelja kuud eh, ebaselgeks, kas piisavalt makse on makstud või mitte. Nordea raport jõudis järeldusele, et nemad ei olnud aktiivselt kaasa aidanud maksupettustele, samas olid nad äh, astunud mitmeid äh, samme, mis äh, seda selgelt näitasid. Nordea ütles, et nad olid palju valvsamad nende kontode osas juba kahe tuhande üheksandal aastal. samas nägime me dokumentides, et pärast seda soovisid nad dokumentide kuupäevi muuta, tagasiulatuvaks ja neid ei huvitanud see, kas äh, ettevõtte direktor oli surnud või mitte. kui meie äh, lugu avalikuks sai, siis Nordea ütles kõigepealt kategooriliselt, et nemad ei osalenud äh, maksu vältimistes ja nemad tegutsesid vastavalt seadusele. kakskümmend neli tundi hiljem ütlesid nad, et oleks pidanud kiiremini reageerima ja vabandasid ja Rootsi televisioonis ütlesid, et katkestasid kõik sidemed Mossack Fonsecaga. lõpetuseks minu järeldus on, et kui pank teile ütleb, ütleb, et nad ei suuda äh, lõpetada tööd selle äh, ettevõttega ja see on algatatud teatud põhjusel, siis äh, teadke, võtke teadmiseks, Nordea tegi seda pärast meie uurimusi, kui nad katkestasid kõik suhted Mossack Fonsecaga. mina tahaksin teada, mis Nordea takistas seda tegemast juba aastaid varem, aitäh! suur tänu, härra Kristensen! jah meil on nii, et kõigepealt ajakirjanik avab ja nüüd saab noorteprankast ära Eldenfeld sõna. ma tänan, mu daamid ja härrad. suur tänu, et kutsusite mind osalema tänasel kohtumisel ja öö, osalema selles tähtsas arutelus, mida te pe peate öö, rahvapesu üle, maksudest kõrvalehiilimise ja maksude vältimise üle seoses offshore firmadega mina olen Matthew Elderfield, mina olen Nordeas ja olen järelevalveametnik. neli aastat olen pangas töötanud ja koos oma kolleegi Johan Ekvallile, kes enne oli seal ametikohal, eh, on, eh, eh, oleme koos tegelenud nende teemade uurimisega, mis puudutavad offshore struktuure. ma räägin kõigepealt sellest, mida me oleme teinud pärast kevadet kaks tuhat kuusteist, kui siseuuring käivitati. see on abiks teile teie töös siin. ma alustan sellest, et ütlen, et äh, Põhjamaade suurima pangana me mõistame, et meil on kohustus täita kõrgeid norme oma tegevuses ja tahan kohe alguses öelda, et me teame, et et me ei suutnud kinni pidada omaenda kõrgetest standarditest ja reguleerijate seatud normidest selles valdkonnas. me teeme koostööd meediaga, kes juhtis tähelepanu sellele ja see on väga kasulik, mis nad eh, on meile teada andnud. ma tahan öelda, et me väga tõsiselt suhtume nendesse õppetundidesse, mis me oleme saanud. meil on programm, mis on ette nähtud rahapesuvastaste meetmete parandamiseks ning me üritame ka pangakultuuri muuta, me tõstame latti eetika vallas ja aruandluskohustuse vallas. nüüd sõltumatu sisemine uuring toimus Nordeas ja seda viisid läbi meie kontserni nõuetele vastavuse järelevalveüksus ja ka tegevusriskide üksus, samal ajal ka Mannheimer Swartling äh, Eh, viis läbi omapoolset uurimust. ja selle uuringu tulemused on juba üldsusele kättesaadavad. uuring näitab, et olid suured puudused eh, terves reas eh, valdkondades rahapesuvastaste meetmete ellurakendamisel. Te teate, et tegemist on valdkonnaga, kus on probleeme olnud meie pangal ja tulemuseks on regulatiivsed sanktsioonid. uuring näitas, et Luksemburgi Nordea Äh, on äh, vastu võtnud äh, sisenormid, mis tegelikult on rangemad kui regulatiivsed normid üldiselt, aga neid ei kohaldatud lihtsalt korralikult. uuring ei leidnud tõendeid selle kohta, et Nordea töötajad oleks aktiivselt kaasa aidanud maksudest kõrvale hiilimisele. meil on tegevuskava, mis on sündinud selle uuringu tulemusena ja on kavas ka muudatusi teha, et AML standardeid paremini täita. ja see on taustaks sellele, kuidas eh, me oma raamistikus hakkame nüüd tööle. konkreetsed meetmed, mis võeti, sada üksteist kontot me sulgesime Panama dokumentide valguses ja strateegiliselt vaatame üle ka meie Luksemburgi eh, filiaali tegevused ja offshore firmade kasutamise. me oleme remontinud äh, oma maksupoliitikaid võitluses rahapesu vastu ja meil on nüüd äh, normid, mis kohalduvad kogu kontsernis. ja päevakorras on esiplaanil äh, aktiivselt tegutsemine kõikide töötajate poolt. tähtis on tõesti, et kogu pangas meie norme rangelt järgitakse. meil on väga karmid kriteeriumid, mis puudutab erapanga klientidele kontode avamist, kui neil on offshore firmad loomisel ja me integreerime paremini ka Luksemburgi tehingud Põhjamaade tehingutega. ja meie parendusmeetmed on käivitunud, aga väga palju on vaja veel ära teha selleks, et tõesti standardeid korralikult täita. ja me üritame ka ülemaailmselt rangemaid norme täita võitluses rahapesu vastu. me oleme teadlikud, et te tunnete huvi äh, meie järelduste vastu. on selge, et juba ranged rahvusvahelised rahapesunormid tuleb äh, ka tõhusalt ellu rakendada. Äh, AML ja maksudest aruandlus on valdkonnad, kus on võimalik veelgi Euroopa Liidus ja rahvusvaheliselt tugevdada regulatiivset raamistikku, ühtsed standardid ähm, ettevõtete sisu kohta ja agressiivsed maksude planeerimine, dokumentide nõuded maksudest teavitamiseks on midagi, millega peaks edasi tegelema. loodetavasti me saame arutada neid küsimusi ka põhjalikumalt. nii et nüüd ootan teie küsimusi. ma tänan härra Elderfield, kui ma nüüd õigesti aru saan, te tegelete asjaga. nüüd härra Riise, kas teie kõigepealt või härra Steen, kumb teist soovib alustada? jah, tegemist on Mannheim Swartlinguga, mis on juhtiv äriõiguse firma Põhjamaades. palun, teil on sõna, härra Riise. mikrofon palun kõneleja tere hommikust, härra esimees ja lugupeetud parlamendiliikmed. suur tänu selle eest, et olete kutsunud meid siia oma kogemusi jagama, mis puudutab noorte osalust Panama dokumentide juhtumis jah, lähtudes paljastustest Panama dokumendis Nordea Äh, pani paika kaks kontrollifunktsiooni ja nagu me kuulsime, siis äh, juhatus viis läbi siseuurimise, äh, mis puudutas Nordea erapanganduse seotust Panama dokumentide juhtumis paralleelselt meie Mannheimer Swartling nimetati juhatuse juhi poolt selleks, et olla välis järelevalve läbi viia ja mina, Björn Liise, eh, juhtisin eh, ja, ja mind abistas Andreas Stiin. nagu öeldud, siis Mannheim Swartling on eh, Põhjamaade suurim ettevõtlus õiguse firma Äh, esialgsete uurimiste käigus võib mainida näiteks Telia Sonera investeeringute juhtumit Usbekistanis seoses korruptsioonisüüdistustega. praegusel juhul oli meil kaks ülesannet, esimene ülesanne lähtus Rootsi äh, regulatiivasutuselt FSA-st, selleks lühidalt mainides, vaadata, milline oli juhtimise ja riski haldamise perspektiiv, kõigepealt sellest, kuidas juhatus ja juhtkond sealhulgas Luksemburgis olid tuvastanud, jälginud ja taganud raportid äh, offshore struktuuride kasutamise kohta ja teiseks, milliseid otsuseid olid nad äh, selle põhjal teinud. meie teine ülesanne oli nõu anda ja järgida uurimise käigus mida Nordea läbi viis, äh, tagada kõrge professionaalne tase selle uurimise käigus, seda, et järeldused äh, faktidest lähtuksid ja kõige olulisem, et ma, et äh, mitte mingisuguseid ähm, andmeid ei oleks välja jäetud järeldustest ja raportist, mis järgnes meie oma uurimise eesmärkidel intervjueerisime me asjakohaseid inimesi ja vaatasime läbi vajalikud äh, tasandid ja juhatus, äh, juhtnöörid, poliitika ja kõik alates kahe tuhande kahe, üheksandast aastast. see puudutas kaheksasada kaheksakümmend dokumenti. lisaks sellele äh, küsitlesime veel asjakohaliseid inimesi ja meie teine äh, järelevalve roll oli vaadata siis, millised olid tööprotsessid siseuurimise tulemused eh, ja ka selle välisuurimise tulemused tutvustati pressikonverentsil kahekümnendal juulil kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. samal ajal nii Nordea kui Mannheimer Swartlingi raporteid avalikustati ja need on eh, senini kättesaadavad kui nüüd veidi äh, ajas tagasi minna, siis kahe tuhande üheksandal aastal äh, Nordea Luksemburgi aru astus teatud samme selleks, et suurendada läbipaistvust. sellele viidati ka sissejuhatuses ja mindi isegi kaugemale ettenähtud standarditest ja seda reageerides sellele, mis puudutas täiendavaid regulatiivseid nõudeid ja seda, millised olid muudatused läbipaistvuse ja maksustamise vältimisega seoses Euroopa erapangandussektoris siseliselt viidati protsessile eh, nii-öelda onshore üleminekuks eh, ja selle eesmärgiks oli siis paika panna uus eetikakoodeks kahe tuhande üheksandal aastal Äh, millele järgnesid teised tegevused. meile selgitati, et põhieesmärk äh, selle onshore transition'i osas oli suurendada läbipaistvust vastavate äh, maksuaruandluse kohta, klientide kohta ja selle eesmärgiks ei olnud kuidagi lõpetada offshore struktuuride kasutamist iseenesest mitmed seadused ja regulatsioonid olid Luksemburgis paigas selleks, et äh, võidelda rahapesu, terrorismi raha, äh, rahastamisega ja Luksemburgi pangal olid sarnased AML äh, kohustused, kas klient kasutas offshore struktuuri või mitte. jällegi, see on oluline, kui offshore struktuurid ei ole ebaseaduslikud ja neid on võimalik kasutada maksupettust ja loovad ohu, mida on vaja mm, käsitleda neljas Euroopa Liidu AML direktiiv ei olnud Luksemburgi seadusesse üle võetud ja seega maksupettus ähm, ja rahapesu ei olnud tingimata rahapesuga seonduv kuritegevus, äh, siis ähm, me teame, et nõudmised on äh, Luksemburgis viimastel aastatel suurenenud. nüüd, kui tulla raporti järeldusteni, Ehm, juhatus ja nõukogu Luksemburgi panga osas teadsid ehm, ja olid tuvastanud, millised olid ehm, riskid eh, siis eh, rahapesuga seoses ja maksuküsimustega, siis ei olnud offshore struktuuride küsimus piisavalt eh, hinnangu saanud ja ei olnud ka konkreetseid spetsiifilisi riske nõukogule või juhatusele välja toodud. lähtudes äh, Äh, aruandlusest juhatuse ja nõukogu poolt, siis tegevustest ei, äh, tegevustes ei käsitletud äh, selgelt offshore struktuure ja ei käsitletud seda lähtuvalt olemasolevast raamistikust. meie aga jõudsime järeldusele, et seda osa aruandlust, see aruandlus ei äh, ei kajastanud tegelikku olukorda. lõppude lõpuks äh, järeldasime me, et puudujäägid äh, juhtimises ja riskihindamises, mis takistasid head ülevaadet saamast äh, asjaoludest, nii välis- kui sisejuurdlu-, analüüs näits-, näitasid, et oli ebapiisavaid protsesse ja ja tegevused ei olnud piisavad selleks, et tagada see nii-öelda onshore transition äh, projekt ja vastavalt siis eetikakoodeksile, nagu mainitud, äh, siis Nordea andis teada oma tulemust ühel äh, pressikonverentsil ja meie järelevalve rolli rolli käsitledes täheti, viidi kõik läbi kõrge professionaalse tasemega ja väga oluline on see, et järeldused kajastavad äh, leitud fakte ja seda, et ühtegi asjaolu ei jäetud kajastamata äh, nendest äh, järeldustest, aitäh! ma tänan, suur tänu teile, härra Riise ja teistele panelistidele. nüüd kaasraportöörid saavad sõna, Jeppe Kohvod Taanist kõigepealt Uh, suur tänu selle eest, et olete tulnud meie komisjoni ette ja lähen kohe äh, asja sisu juurde. Panama dokumentides on paljastatud, et seitse juhtumit, kus Nordea töötajad soovisid, et äh, Mossack Fonseca kuupäeva muudaks varasemaks kaks tuhat kaksteist aastal nõuti äh, võltsimist selleks, et tagada, et äh, asjad said alguse juba kahe tuhande kümnendal aastal. sisejuurdluse tulemusel jõudsite järeldusele, et mitte midagi ebaseaduslikku ei toimunud. siis kuidas dokumentide võltsimine on äh, on seaduslik, teiseks Nordea on korduvalt öelnud, et palus, et et äh, kolleegid oma varadest annaksid oma maksuhalduritele teada, maksuametitele, kui see nii, siis äh, miks Nordeal on need ettevõtted äh, Virgin Islandsi ja Panamas, miks palgati äh, eraldi varidirektoreid selle asemel, et kajastada pärisomanikke, siis miks Nordea selles kaasa lõi, selle asemel, et pärisomanikud vastutust kannaks? Mossack Fonseca on ainult üks äh, seda tüüpi firmadest, kes aitas neid struktuure paika panna. kas te võite nüüd deklareerida, et sarnaseid kokkuleppeid äh, advokaadifirmadega nagu Mossack Fonsecaga ei ole ja te ei abista oma kliente nende struktuuride paikapanemises, millega on võimalik äh, maksupettusi, rahapesu läbi viia? Elderfield aitäh, Jeppe, kes alustab, härra Elderfield um...? niisiis äh, kõigepealt, mis puudutas neid äh, nii-öelda volitusi ja äh, õiget kasusaajat, siis jah, need tegevused leidsid aset vastavalt Luksemburgi äh, seadusele oli küsimus, kas see oli äh, kuritegelik või mitte. töötajal ei olnud vaja neid kuupäevi varasemaks muuta ja lisaks küsimus, äh, miks äh, offshore struktuurid ja mida sellega tehti, siis see, mis me üritasime paika panna, oli tagada, et me äh, rahapesuvastast direktiivi õigesti kasutame ja maksuküsimusi õigesti lahendaksime ja läheksime veelgi kaugemale miinimumnõuetest selleks, et oleks parem maksustamise nõuetele vastavus kui me oleksime varem tööd äh, paremini teinud, siis oleks olnud võimalik neid probleeme paremini vältida ja oleks võimalik äh, äh, nii-öelda päris omanikud tuvastada ja me teame, et see on nõrkus ja meil on väga palju vaja teha selleks, et standardeid suurendada. selleks, et rahapesuvastased äh, tingimused oleksid paigas, tähendab, et on vaja teada, kes on omanikud ja seda, et maksuküsimused oleksid korrektselt lahendatud. samuti soovime teha, aga ei ole siin miinimumstandardeid, puudutab seda, et vaadata, kas see ettevõtte struktuur on sisuline, miks on ettevõttel või kliendil offshore struktuur ja varasemalt me seda äh, täpselt ei analüüsinud ja seda me oleme nüüd teinud ja paremad rahvusvahelised standardid aitaksid selleks, et näidata, millised offshore struktuurid on vastuvõetavad, millised mitte ja selle kohta võin tuua teile täiendavaid näiteid, kui soovite. härra Ikval, palun. jah, täienduseks sellele, mis puudutas volitusi, siis äh, on äh, mitmed kumulatiivsed kriteeriumid, mis on vaja täita enne kui on võimalik öelda, et dokumentide ajastus, kuupäeva muutmine on kriminaalne kuritegu ja see, mis me leidsime, olime see, et kas äh, töötaja sellest kasu saab, äh, peab tõestama selge kasusaamise selle töötaja poolt, kes seda tegevust nõuab. peale konsultatsioone Luksemburgis ei näinud me, et oleks olnud mingisuguseid tõendeid, äh, et see oleks aset leidnud ja sellepärast jõudsime selle järelduseni samas aga ei aktsepteeri me kuupäevade varasemaks muutmist ja oleme vastavad järeldused sellest teinud see, et dokumentide kuupäevi muudeti, on minu arvates alati kuritegu. härra Kohvat, palun. Teil on veel aega, nii et küsige veel. teeme ka lühidalt, ma eeldan, et dokumentide võltsimine ei ole seaduslik äh, mitte mingil viisil ja ma tahaksin teada, milliseid äh, tulemused äh, sellel olid. ja te ei vastanud minu teisele küsimusele, kas te võite deklareerida, et sarnaste ettevõttega nagu Mossack Fonseca ei ole tegemist olnud ja üks asi on see, et nendega koostöö on lõpetanud, aga tegemist oli ainult ühe sellise firmaga. aitäh! ehk siis, eh, mis puudutab tagajärgi, eh, töötajad, kes kuupäevi muutsid, eh, siis see langes sisedistsiplinaar Äh, menetluse alla, te vaatate siin seda kuidagi teistmoodi, tegemist oli äh, äh, nii-öelda algajate töötajatega ja kui tegemist oleks olnud kogenud töötajatega, siis oleks seal finantstagajärjed, preemiate vähendamine, lähtudes Euroopa Liidu seadusest, ehk siis oleksid olnud rahas, rahalised tagajärjed nüüd, mis puudutab äh, koostööd sarnaste firmadega, siis äh, mainiti, et me oleme lõpetanud äh, koostöö Mossack Fonsecaga. see, millele mõtleme selle asemel, et öelda, et mõned ettevõtted on head, mõned halvad, on küsimus selles, millised on need struktuurid, mida kliendid paika paneme. kas AML-i standardid on õiged, kas kas, millise jurisdiktsiooni alla kliendid äh, Äh, langevad ja kas see struktuur on sisuline ja kas siin on mitmeid eri tasandeid või kas on mingisugune korraldus, kus on mingisugune asümmeetria maksude ja rahavoogude vahel, veider krediitkaartide kasutamine ja nii edasi. ja kas ettevõttel on mingisugune tegelik sisu ja lähtudes sellest analüüsist teame me, Eh, millistes eh, valdkondades eh, kellega on hea koostööd teha, aga see on väga keeruline mm, asi, mida otsustada ja puuduvad rahvusvahelised standardid ettevõtluse sisu analüüsiks ja agressiivne maksuplaneerimise osas samuti ei ole neid standardeid. me oleme paika pannud rangemad reeglid, aga teeme seda ettevaatlikult ja see peaks meile aitama tuvastada, millised on õiged struktuurid ja õiged kliendid aitäh, mul on, siin oli küsimus härra Kristensonile, kas te tahate midagi lisada, ei? härra Risse, härra Steen, ei? siis Peeter Jetsek, teine kaasraportöör siis, palun. suur tänu, esimees. küsimus Nordeale, mis puudutab tema harukontoreid ja nõuetele vastavuse teemat. kuidas on suhted panga ja pangaharude vahel äh, selles osas, mis puudutab nõuetele vastavuse poliitikat ja ja kui haru on kolmandas riigis, eriti kõrge risti, riskiga riigis, siis kas pank Euroopas äh, lähtub äh, sellest, et nõuetele vastavus oleks kolmandas riigis tagatud ja nüüd, mis puudutab neid paljastusi ja sisejuurdlust, kas te olete mingisuguseid muudatusi selles osas ähm, äh, harukontoritele tekitanud? aitäh selle küsimuse eest, see oli lühike ja härra Elderfield, palun. aitäh. ausalt öeldes üks nõrgusi, mis meil varasemalt oli, puudutas seda, et meie lähenemine oli detsentraliseeritud, kus rahapesuvastased äh, vastase võitluse põhimõtted olid liiga erinevad ja eesmärgiks on nüüd, et meil oleks kõrgel tasemel kogu grupi poliitika, aga detailsemad standardid rahapesuvastases võitluses kõikidel tasanditel ja see on meie eesmärk praegusel juhul. kõrge riskiga klientide äh, mõistmine ja peaaegu kõik offshore struktuurid on kõrge riskiga ja on see, mida me tahame, et rakendatakse äh, Äh, kõigil tasanditel ja nendes valdkondades, kus meil on äh, kõrge riskiprofiiliga harud, siis on meil äh, paigas suuremad vastavusmeetmed ja me oleme siin järjekindlamad. ja õppetund, mille me oleme õppinud ja millest me tegutseme, on see, et meil on vaja üldist lähenemist standardite osas ja rakendada kõrgemaid standardeid, isegi kui see on kõrgem võrreldes kohalike nõuetega me ei ole veel selle tegevusega lõpule jõudnud, me teeme veel tööd, mina olin viisteist aastat ähm, järelevalvetöötaja, ma tean, et äh, selleks kulub aega, ma olen ka teistes pankades töötanud, aga selline üldine lähenemine on see, mida me nüüd edendame kõikidel tasanditel. aitäh, kas on kellelgi veel soovi vastata, soovite teie, ei soovi? noh, siis ajaliselt saame hakkama küll ilusti nii ja järgmisena Rahvapartei ja professor Darius Rosati, palun. Uh... ma tänan ja tänu meie külalistele väga huvipakkuva info eest Nordea juhtumi kohta. mul on paar küsimust. kõigepealt härra Kristensenile. ma leian, et ta tõesti edastas meile sõnumi, et ilma pankade aktiivse rollita sellised tegevuspraktikad ei olnuks võimalikud. minu küsimus on järgmine, aga mida nüüd teha siis? kas on vaja rohkem reguleerida pankasid väljastpoolt või saame kuidagi panna pankasid äh, stimuleerida neid ja destimuleerida äh, kontode offshore firmades avama, offshore firmades avama. ja järgmine küsimus on mm, härra Elderfieldile. mida te arvate Euroopa FATCast? kas äh, selle kaudu annaks auke kinni toppida äh, rahapesuvastases võitluses. ja veel üks küsimus. kuidas nii, et Nordea valis oma Luksemburgi filiaali teostamaks neid tehinguid Mossack Fonsecaga, kas e, põhjus oli Luksemburgi Mm, maksu- ja panganduskeskkonna eripära või olid sellel mingid muud põhjused? suur tänu, kolleeg Rossati. härra Kristjanson, palun vastake ähm.. ma tänan. kui me räägime regulatsioonist, siis on see midagi, mille ma peaksin jätma poliitikutele, mina olen ajakirjanik ega tegele sellega, aga väga hea mõte oleks Äh, tõesti hoida palkadel silma peal rangelt, kui nad nüüd väidavad, et nad tegutsevad paremini, tuleb ikkagi neil silma peal hoida, sest üks asi on, mida nad ütlevad, et muudavad asju, aga kas pankade tegevuskultuur ka muutub? jah, äh, juulikuust äh, kaks tuhat kaksteist te muutsite sõnastust ja rääkisite enam mitte agress-, agressiivsuse asemel rääkisite keerulisusest, vahendas, muutsite lihtsalt sõnu. mis puudutab regulatsiooni, siis see on midagi, mis ei kuulu pankade pädevusse. kuidas toimub infovahetus täpselt? ei piisa sellest, et lepinguid vahetada, aga paar aastat tagasi oli Panamaga meil Taanis kokkulepe info vahetamise kohta, aga ei ole, mida vahetada, ei ole omanike kohta mingeid teateid eh, ja ei ole muudki informatsiooni, nii et peavad olema mingid normid eh, ja läbipaistvus tagatud eh, kui te tahate tõesti hoida pankadel silma peal. jah, rahvusvaheline koostöö. härra Elderfield kõigepealt ja siis härra Riise. ma tänan. esimene küsimus FATKA kohta, Euroopa FATKA. mina saan asjast aru niimoodi, et Euroopa Euroopa kohaldab OECD ühiseid aruandlusstandardeid ja see on põhimõtteliselt sama asi, mida FATKA teeb. Eh, et kuidas tõhusamalt tegutseda, jah, AML-i ja CRS-i paremini kohaldada, aga kindlasti peab teadma, kes on teie klient, kes on see tegelik lõplik tulusaaja, kust raha pärineb ja siis saata see informatsioon maksuhaldurile. Eh, see aruandlusraamistik, eh, mis meil OECD kaudu on, see on juba suureks abiks ja kindlasti sisu peab infol ka paranema. ja rohkem infot tegeliku tegevuse kohta. Luksemburg, jah, varahaldus toimub Luksemburgi kaudu ja mitte ainult Nordea, vaid teisedki pangad seetõttu mm, on seal väga aktiivsed. aitäh, härra Riise! professor Rosati brought up. Eh, härra Rosati eh, tõstatas küsimuse, millest meil enne lõunat juttu oli. Eh, reguleerimine. jah, on hea, kui meil on reguleerimine, seda meil on vaja. ja väga palju seda juba ongi olemas meil. aga see skandaal näitab, et reguleerimisega koos peab käima surve ülevalt poolt ja Äh, sisemise, sisemine surve, aga ka sidusrühmadelt. ja kui nüüd ajakirjanikud äh, tuvastasid äh, need skandaalsed asjaolud, siis kindlasti ka sidusrühmadelt surve tugevneb finantsinstitutsioonidele ja see on väga oluline. regulatsioon seda ei lahendaks üksi. jah, suur tänu Äh, Luksemburgi osas me kavandame omaenda äh, uurimise läbi viia, läheme sinna kohale ja seal on tõesti sellised erilised tingimused, mis stimuleerivad. Äh, Manuel Morello on järgmine, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, mul on kolm küsimust. kõigepealt Luksemburgi teema ja pöördun äh, Nordea panga esindajate poole, vaatamata teie Põhjamaade taustale äh, ja sisejuurdlusele on teie tegevus erapanganduse osas äh, Šveitsis, Singapuris ja ka Luksemburgis. ja minu küsimus on väga lihtne, miks need tegevused ja väga huvitav on see, et valdavalt on tegemist kas siis telefonikõnede või emaili põhise tegevusega ja miks just Lüksam-, Luksemburgis, äh, ma tean, et see on küll mingi ajalooline taust, aga kas mitte just nendel põhjustel, äh, mis välisuurimine on välja toonud, et see tunne oma klienti äh, ei kehti Luksemburgis ja ja seal ei pea neid ka, ei pea ka informeerima, kui kliendid tegelevad maksupikku, pettuse või vältimisega ja ja mis te, miks te seda olete teinud nüüd? Äh, teine küsimus puudutab kõiki külalisi. me äh, soovime teada, mil määral see tõhus äh, maksumäär Äh, on selline, et on kasu, kasumlikum oma kasumit deklareerida väljaspool Euroopa Liitu. me teame, et siin on mingisugune määr, milles osas on võimalik äh, ettevõtetel tasuvalt tegutseda ja, ja kusagilt läheb see piir. ja veel üks küsimus, kas te arvate et, et äh, nullprotsendiline ettevõtte tulumaksumäär võiks olla maksuparadiis, sest äh, ja miks ma seda ütlen, et praegu liikmesriigi nõukogus äh, teema, kus äh, on mõned liikmesriigid, kes ütlevad, et null maksumäär ei ole sama kui maksuparadiis, aitäh. jah, suur tänu. jah, eh, eh, delegeeritud akti, selle kohta me lükkasime kvalifitseeritud enamusega tagasi ja ütlesime, et et null maksumäär ei kõlba kuhugi. ikkagi kümme protsenti on meil Eestis ja Iirimaal, kaksteist koma viis protsenti on mõnedes riikides. aga nüüd härra Elderfield, kas vastate? ma ei ole äriühingute maksuküsimuses eriline spetsialist, aga maksuparadiisi teema on see, mm, mis on suureks probleemiks jah, ja seal domineeriv maksumäär. OECD on öelnud, et äh, tähtis on, et kas peetakse kinni rahvusvahelistest standarditest automaatse infovahetuse vallas või mitte. Äh, nüüd tegevuse asukoht. pankadel on jah, filiaalid äh, loomisel selleks, et lähemal olema mm, klientidele Singapur, Luksemburg seal, kus kliendid on ajaloolistel põhjustel. meil on nii kujunenud. varasemal ajal Luksemburg e, e, ei olnud Luksemburgis maksuprobleemiks kui eelkuriteoks rahapesu, pesemisel. aga jah, ma pean tunnistama, et et on probleeme ja rahapesu vastane võitlus peab olema palju põhjalikum ja nüüd me tõesti ka uurime, kes on meie kliendid eh, palju paremini, nii et selle kallal töö käib. jah, tahan ka selgituseks öelda, et meie kontserni rahapesuvastane poliitika ja tunne oma tarbijat poliitika on meil Luksemburgi filiaali jaoks samasugune nagu meil kogu Põhjamaade jaoks on, mingit erisust siin ei ole, kuidas me kohaldame neid põhimõtteid meie pangas. ja äriühingute maksumäärad ei ole kuidagimoodi mõjutanud meie tegevust selles vallas. ja sisejuurdlus näitas, et ei olnud mingeid tõendeid selle kohta, et oleks kokkulepe Nordea panga ja Mossack Fonseca vahel olnud. nii et me oleme tõeline vahendaja olnud, kes on tegutsenud oma tarbi, oma klientide huvides. härra Riise, ma tänan. seni, kuni maksusüsteemid on erinevad riigiti, siis alati jääb soov eh, süsteemide vahel liikuda. Eh, eh, jah, seda ei oleks, kui oleks ühesugune maksusüsteem kõikjal maailmas, aga kõik taandub ikkagi mõistetele maksudest kõrvalehiilimine ja agressiivne maksude planeerimine ja maksude vältimine. me peame teadma täpselt, mida me siin silmas peame. aga probleem on selles, et kõik kogu aeg muutub. uued struktuurid, skeemid, kuidas äri aetakse ülemaailmselt ja see on suureks väljakutseks. aga maksudest kõrvale hiilida, see on midagi, mida ei tohi lubada ja nõu-, nõustajad ei tohi seda soovitada. aga raske on kõik Äh, kui asi läheb agressiivseks maksuplaneerimiseks. jah, Luksemburg ja Iirimaa etendavad siin erilist rolli sellega, et käive ja tulu suurtel äh, ettevõtetel jäävad maksustamata mõnedes riikides. jah, Amazon äh, Luksemburgis ja Apple samuti mõlemadel puhkudel ei maksustatud kasu seal, kus ta, tulu seal, kus ta toi-, tekkis. nii et agressiivne maksude haldus toimub meil mõnedes liikmesriikides. ja nüüd ECR järgmisena. kiidus, härra. suur tänu, lugupeetud esimees minul on küsimus Nordea esindajale härra Elderfieldile Euroopa Liidu pankade riigipõhise aruandlusest lähtudes teame, et Nordeal oli kaks tuhat viisteist aastal kolmsada üheksakümmend kolm töötajat Luksemburgis ja töötajate arv on, on, on suurenenud veelgi. Te olete veel reklaaminud äh, viima-, üsnagi hiljuti Mann saare äh, kindlus, äh, maksuplaneerimist ja LuxLeaks paljastas sajad kontod Panamaal ja Briti, mm, British Virgin saartel ja olete vastavalt oma sisejuurdlusele klientide tuvastamist parandanud minu esimene küsimus on, miks juhul, kui tegemist on Põhjamaise pangaga, on vaja Luksemburgis kolmsada üheksakümmend kolm töötajat? ja samas tahaksin ka meelde tuletada, et Nordea eh, ettevõtte vastutuse põhimõttest lähtuvalt äh, seaduste, reeglite nõudmine ei tähenda ainult seda, et on õigus äh, pangana tegutseda, sellepärast et kõikide nende täitmise kaudu usaldavad äh, kliendid meid ja see suurendab äh, turvalisuse tunnet ühiskonnas. seega küsiksin, kuidas Panama dokumentide paljastused on äh, selles valdkonnas käsitlust leidnud ja siin on äh, tõsine vastuolu minu arvates. kolmandaks tooksin välja selle, et Nordel on vähemalt Soomes äh, väga aktiivne ühiskondlik roll ja teie majandusteadlased annavad pidevalt juhtnööre selle kohta, kuidas Soome majandust oleks vaja korraldada. kuidas on usaldusväärne anda nõud, nõu pärast Panama skandaali, aitäh! jah, Phil aitäh! see puudutab siis pankasid, nii et härra Elderfield kõigepealt. Last... viimane punkt. ma arvan, et tahaksin korrata seda, mida ütlesin kohe alguses, et pangana äh, oleme me nõus tunnistama, et me ei pidanud kinni nendest kõrgetest standarditest, mis me oleme endale püstitanud eh, nii endale kui ka meie klientidele. ma arvan, et meid tuleks hinnata ka selle järgi, et me oleme valmis sisejuurdluse läbi viima ja oleme täiesti nõus selle kriitikaga, mis meie vastu on suunatud ja me äh, tõesti investeerime rahapesuvastastesse standarditesse ning järelevalvesse. me teame, et äh, see läks meil viltu, aga me tõesti investeerime sellesse, et äh, olla paremad kui aasta tagasi. mis puudutab Luksemburgi, siis eh, offshore ettevõtete arv on vähenenud tegelikult juba enne eh, ju-, juurdluse alustamist, nii et me üritame ka eh, töövõtjaid innustama selles kõiges osalema. kes soovib lisada, sest siin oli terve rida küsimusi, mis kõik läksid samas suunas, et miks see Luksemburg siis nii atraktiivne on võin teile vastata Saksa vaatevinklist, et meil läks väga palju aega, enne kui äh, kapitali tulumaksudest hakati teada andma ja väga palju raha lihtsalt voolas Luksemburgi ja tegemist oli musta rahaga või rahaga, mis vastas musta raha kriteeriumitele. aitäh! järgmisena Maite Ruis äh, ALDE fraktsioonist aitäh, härra esimees. üldine kommentaar ja kaks äh, küsimust. härra Elderfield, te ei ole ju ainukesed. meie oma komisjonis oleme näinud ja väga palju järelevalvajaid, kes mitte midagi ei teadnud, vahendajaid, kes mitte midagi ei teadnud ja see kõik meenutab mulle filmi, mida ka teie olete kõik näinud, Casablanca ja seal ju öeldakse ka mingil hetkel, siis kui politseijuht ütleb, et see kõik skandaalne, siin Skandiinas mängitakse, siin kasiinos mängitakse õnnemänge. me ju räägime siin eetikast äh, ja ka eeskirjadest, aga küsida tuleks ka, et millised on karistused, näiteks, et te kaotate tegevusloa, kui te Äh, tegutsete piirkondades, mis ei tee Euroopa Liiduga koostööd. nii et äkki oleks parem, äh, kui teie maine jaoks, kui te eeskirjades kinni peaksite ja et äh, näiteks teid enam Euroopa Keskpanga kaudu ei rahastataks. aitäh, kes soovib vastata. tegemist on küsimusega, mis läheb tegelikult veelgi kaugemale. härra Kristjanson, palun No, oh, I think uh, Mr. Elderfield actually should answer. I, I, I really don't... aitäh, mul ajakirjanikuna tõesti ei ole vastust sellele. härra Elderfield. I, I, I think they're, they're actually ma arvan, et karistused on tõesti päris karmid ja on muutunud veelgi karmimaks aja jooksul ja tegemist ei ole äh, isereguleerimise alla tuleva valdkonnaga, siin on neli rahapesuvastast direktiivi, mis on päris head ja tegelikult me põhilistest äh, nõuetest, miinimumnõuetest kinni ei pidanud ja tegelikult on valdkondi, kus me üritame tõesti standardeid äh, suurendada, meil on Äh, aruandlusstandardid, äh, meil on rahapesuvastased standardid ja tegelikult pangad peaksid ka midagi tegema agressiivse maksude planeerimise vastu, aga see ei ole tegelikult osa rahapesuvastastest äh, reeglitest, me üritame seda teha ja nagu te enne ka kuulsite, et arutelu käib ka selle üle, et millal maksudest kõrvale hiilimine, millal on tegemist maksupettusega, et kus on see piir täpselt meie üritame täiesti ise paika panna oma reegleid selleks, et selles raskes valdkonnas äh, selget pilti saada. ja seda siis lisaks nendele, mis pannakse siis tunne oma klienti FATKA ja rahapesuvastaste nõuetega. härra Elderfield, kui te vastasite kaasraportöör Kohvetile, see et meil on vaja rahvusvahelisi kriteeriumeid agressiivse maksudest kõrvale maksude planeerimise vastu, aga mis seal siis kirjas peaks olema, öelge meile. Uh, ma arvan, et siin oleks päris mitu mõtet, uh, mida võiks arutada seal on see OECD definitsioon, aga see ei ole kuskil seadustesse sisse kirjutatud ja see, mida meie vaatame, on tegelikult äh, selle struktuuri komplekssus, erinevate kihtide komplekssus, et kas maksuvoogudes on ka mingit äh, äh, sarnasust, aga tegelikult tuleb vaadata äh, ka äriühingu ülesehitust, et äh, et kas seal on nõukogu, kas direktorid tulevad kokku iga äh, aga kas tehakse auditeid, kas need on õigusliku jõuga ja nii edasi. tegemist on valdkonnaga, kus poliitikud on tõesti olnud raskustes äh, definitsioonidega ja tõesti igal üksikul pangal on väga raske seda hinnata, aga me üritame seda teha aitäh, ütleb esimees Mosek Fonsecast üks kaastöötaja oli tuhande firma direktor. kuue äh, Matt. kuue fraktsiooni Matt Kahvi. suur tänu, esimees. mõned täiendavad küsimused Nordea esindajale ja mis puudutab kriitikat sisejuurdluse kohta, mis käivitati pärast dokumentide, Panama dokumentide leket, mis äh, ning uurimine viidi läbi ka BMG-ga ja Mannheim Swartlingiga ja minu arvates oli siin tegemist äh, piiratud mehhanismiga ja Nordea hiilis olukorrast tegelikult kõrvale ja üks tulemus, mis siin tõstatab küsimusi, on see, et Äh, uuriti ainult neid offshore struktuure, mis olid otseselt seotud Mossack Fonsecaga või Panama jurisdiktsiooniga. kakskümmend üheksa siis äh, viiesaja kuuekümne kahest ning äh, siseuurimine teeb soovitusi, et järelejäänud sajad äh, offshore kliendid oleks vaja tulevikus läbi vaadata potentsiaalse maksupettuse valguses. kas te võiksite anda meile mingisugust ülevaadet äh, edusammude kohta nende sadade klientide osas, keda esialgse, esialgne siseuurimine ei katnud ja kas võiksite öelda, milline protsent Nordea kogu varadest äh, see puudutab ja kas on mingisuguseid äh, mustreid, eh, mida me näeme offshore struktuuride puhul ja praegusel hetkel näiteks, kas on mingisuguseid eh, jurisdiktsioone, millele viidatakse või mingeid advokaadifirmasid, eh, mis pidevalt välja tulevad ja kas tulemused tehakse avalikuks või mitte, aitäh. palun, Norde. jah, ja Mossack Fonseca Fonseca ja need teised juhtumid, sest Mossack Fonseca on ainult sümbol, mis esindab kõiki teisigi. jah. Te palusite, ma räägiks sisejuurdlusest ja kuivõrd, kas me oleme olnud energilised? Uh, jah, need on üsna karmid sõnad, mida pank iseenda kohta kasutas seoses rahapesu vastase võitlusega, aga pangem see asi konteksti meil on üksteist miljonit äh, klienti Nordeal ja kaheksa tuhat on Luksemburgi kaudu ja viissada kuuskümmend nendest omasid mingid offshore firmad ja äh, kasutasid Mossack Fonsecat. saja üheteistkümnega me oleme juba tegelema hakanud, teisigi puudutame ja tõesti, vahepeal on rahapesuvastased meetmed meil veelgi rangemaks muutnud ning me üritame eh, nüüd kasutada neid uusi rangemaid meetmeid. see kõik seisab veel see töö ees, töö käib, aga me tahame seekord tõesti energiliselt ja korralikult asju ajada. suur tänu. härra Ekval, eh, minul kaks märkust. kõigepealt eh, juurdluste ulatus jah, me mõtlesime selle peale, et kas ühe korraga kõik offshore struktuure käsitleda või me peaksime koondama tähelepanu ainult Panamaga seotud struktuuridele ja me tegime järelduse, et me koondame tähelepanu e, offshore firmadele, mis on Mossack Fonseca kaudu loodud. nii et Eh, tähtis on, et tegemist ei oleks juhtusega, mis väga pikalt venima hakkab, nii et me tõesti panime omale karmi lõpptähtaja ja ütlesime, et iga offshore struktuur ja iga tegelik kasusaaja nendes struktuurides, kui ta oli Nordea klient, vajab uurimist. ja üks tunne oma klienti fail võib olla eh, mõnest sajast leheküljest kuni tuhande leheküljeni mahukas. see hõlmab kirjavahetust aastate pikku kliendi ja noorte vahel ja dokumendid, kus seisab kirjas, milline on rahaliste vahendite allikas ja millised tehingud on toimunud selles struktuuris. kõik see eh, on nüüd kaardistatud Äh, sellest hetkest peale, kui see offshore struktuur äh, loodi. Äh, kakskümmend viis järelevalveametnikku neli-viis kuud tegelesid sellega ja lausa ööpäevaringselt peaaegu, et, et materjalid kokku koguda. ja peab ütlema, et me oleme võtnud kohustuse uurida teisel, astmel kõiki oma offshore struktuure, mis on Luksemburgi kaudu äh, toetust saanud. aga seda juba teises astmes ja offshore struktuuride äh, varadest ainult varad moodustavad ainult kaks protsenti kogu varadest Luksemburgi kaudu. kakssada miljonit eurot on summa, aga Nordea haldab kolmesaja miljardit suur tänu. mul on üks palve. Nordea kirjalikult ei ole vastanud meile eh, see, mida te olete teinud, võib-olla eh, ka kirjalikult meile saata, sellest oleks meil suur abi meie töös. nüüd Roheliste nimel Heidi Hautala saab sõna. suur tänu, härra esimees. loomulikult me oleme siin äh, seadusandjatena, aga ma tahaksin ka teha isikliku avalduse. minu isa oli äh, pangajuht äh, Norde eelmisel ajastul ja mina olen põhimõtteliselt Nordega üles kasvanud kuni eelmise sügiseni, kui ma hakkasin tasapisi seda suhet vähendama Äh, nendel põhjustel, mida me siin täna käsitleme ja minu küsimus teile on, kas ka teised äh, kliendid äh, on teie juurest lahkunud, kas neid on olnud rohkem kui mina üheteistkümnest miljonist kliendist tänu kahju, kahjule teie mainele? ja samuti on kahetsusväärne, nagu esimees ütles, et ei ole vastanud kirjalikele küsimustele, mis teile saadeti meie komisjoni poolt ja, ja loodetavasti saame need peatselt. mina sooviksin samuti teada seoses täiendavate uurimistega, mis läbi viiakse, millal te uurite ja avalikustate äh, tulemused selle kohta, kuidas teie Šveitsi haru ja võib-olla ka Manni saare osas olukord on, sest selle kohta infot hetkel ei ole. lisaks sellele tahaksin ma ka teada, miks teie oma siseraportis suu-, süüdistate Luksemburgi alamastme töötajaid ja miks mitte ei ole äh, vastavaid üksusi, kes tegelikult peaksid äh, igasuguseid probleeme vältima ja, ja kontrolli omama. ja ma loodan, et, et selle kohta oleks ähm, midagi ka öelda äh, panga juhatuse esimehel ja selle kohta, kuidas probleemid on lahendatud nüüd äh, tulles tagasi selle küsimuse juurde, mille mitmed kolleegid on esitanud, eriti härra äh, Kohvod, äh, kaasraportöör, need teised ettevõtete teenuste pakkujad, siis millal te avalikustate nimekiri ja nende teiste teenusepakkujate kohta lisaks Mossack Fonsecale ja mis tüüpi suhted teil nendega on olnud, mis kuulub meie komisjoni pädevuse alla? suur tänu. täiesti õigustatud küsimused, noor peale, kes alustab, härra Ekval? Eh, jah, ma alustan, kõigepealt on mul väga kahju kuulda, et parlamendi eh, liige on lõpetanud oma suhted Nordea pangaga. seda on tõesti kurb kuulda mina arvan, et äh, me oleme juba öelnud, et ei ole midagi olulisemat kui äh, nõuetele vastavuse teema käsitlemine ja klientide ootustele vastamine. kliendi rahulolu on meie jaoks väga tähtis. tulemused näitavad, et eraklientide arv on viimasel perioodil suurenenud, ehk siis mõned kliendid lahkuvad aga suur hulk kliente on leidnud tee meie juurde nii era- kui ette, äriühingute puhul. nüüd, mis puudutab Šveitsi teemat, siis ähm, rahvusvaheline pangandus Šveitsis oli äh, samuti ähm, siseuurimise all ning äh, menetlus Šveitsi osas äh, viidi läbi. Männi saare haru müüdi kahe tuhande kümnendal aastal. suur tänu, härra Elderfield! lisaksin lühidalt, mis puudutab teenustepakkujaid, advokaadifirmasid, siis meie nõuetele vastavuse poliitikast lähtuvalt eh, Luksemburgi vahel ei saa me öelda, et Mossack Fonseca on kuidagi halb ja ja ei vasta nõuetele, vaid meie analüüsime konkreetseid struktuure, kas struktuurid on sisulised või liiga keerulised. nagu ma ütlesin oma varasemas vastuses, siis oluline on see, et äh, kogenud juhtkond võtaks vastutuse oma tegevuse eest ja meie käsitleme nõuetele vastuselt väga tõsiselt ja, ja meie praeguse tegevjuhi äh, äh energia on suunatud selleks, et äh, neid eesmärke täita, meil on suured investeeringud, kaks aastat tagasi oli paarsada inimest, kes rahapesuvastase ähm, valdkonnaga töötasid, nüüd on see arv äh, mitmekordne, meil on palju rahvusvahelisi eksperte äh, me oleme oma standardid ümber kirjutanud AML-i osas, meil on vaja paremat infot, paremat kontrolli olukorra üle, paremat järelevalvet, kvaliteedi tagamist, ehk siis me oleme tõsiselt panustanud selleks, et nõuetele vastavuse standardid oleksid paremini paigas. suur tänu, jah, imago kahjustamine on Põhjamaades väga oluline teema, palju rohkem kui teistes lõunapoolsemates liikmesriikides. mina tahaksin lisada, mis puudutab äh, vastutust, äh, selle võtmist äh, organisatsioonis. härra Elderfield midagi juba ütles karistuste kohta, lisaks sellele on meil tõsine kriitika olnud Nordea Luksemburgi haru juhtkonnale, tõsiseid pretensioone olnud ja uurimiste käigus ja raportis on ka see kajastatud kõik, seega on uurimisest selge, et ka juhtkond ja juhatus äh, on samuti vastutav, aitäh! suur tänu, härra Kristjanson, siis härra Riise jah, aitäh, minul oleks üks täiendav küsimus äh, Nordeale, sest äh, see offshore teema on tegelikult väike osa teie tegevusest, seda oleme ka teistelt pankadelt kuulnud, kus öeldakse, et oi, meil ei ole väga palju tegemist üldse selle valdkonnaga, et me teenime enamus raha mujal kui see nii on, siis miks te seda, sellega jätkate, kui see on nii eh, ebaoluline, siis miks te oma kliente abistate ja täna ma ei kuule, et te ütleksite, et te lõpetate sellise tegevuse, te olete ainult lõpetanud tegevuse koostöös Mossack Fonsecaga, kui nende osa on niivõrd väike. härra Risse kõigepealt ja siis teised. aitäh, härra esimees ma tahtsin eh, täiendada ja öelda, et raportid on avaldatud, ma mõistan, et teil ei ole olnud võimalus kõikide nendega too-, tutvuda ja neid lugeda, nad on üsnagi lühikesed ja selged ja juhtimisstruktuuri käsitletakse samuti siin raportis ja tahaksin siin viidata nendele allikatele ja need on oluliseks allikaks selle teema mõistmisel. ma lähtun sellest, et me saame need ka oma käsutusse kolleeg Hautala ka täiesti õigustatult palus seda. Äh, nüüd härra Helderfield, te tahtsite midagi täiendada härra Kristensenile? jah, lühidalt. Äh, ma arvan, et olukorra selgitamiseks äh, me ei väida, et me lõpetame tegevuse koostöö ainult Mossack Fonsecaga, me ütleme, et meil on rangemad rahapesuvastase võitluse standardid FATCA nõuded ja ja ka nõuetele vastavuse teemad maksustamise valdkonnas, sada üksteist äh, klienti on välja arvatud, seetõttu osad Mossack Fonseca omad, teised mitte ja edaspidise tegevuse käigus jääb meie juurde loodetavasti väiksem arv offshore kliente. aga nagu äh, on öeldud äh, ka uuriva ajakirjanduse veebilehekülgedel, et offshore struktuurid on äh, seaduslikud ja me tahame oma klientide abistamist selles osas äh, jätkata ja lihtsalt peame lähtuvalt AML-ist ja due diligence'ist seda käsitlema korrektselt. suur tänu, Margus Pretzel ENF-ist saab järgmisena sõna. jah, jah, kõigepealt ma tahan küsida härra Kristjansenilt et kas te olete leidnud tõendeid ka selle kohta, et offshore rahaallikatest võib-olla ka liikusid rahad mõnele parteile Euroopas. ja teiseks, kolmas kord härra Elderfield või vähemasti kolmandat korda üritatakse härra Elderfieldilt teada saada Te rääkisite arvudest, et Luksemburgis on vaid üks promill teie kliendibaasist. kui me võtame offshore kliendid, siis on juttu null koma null null viiest protsendist teie klientuurist. Te ise ütlesite, et see on nii. ja nüüd te väidate siin, et kokku kakssada miljonit eurot liigub seal. isegi mitte sada miljonit kliendi kohta Äh, jah, Saksa kolleeg ütles, et need on ju pisisummad. selgitage meile, äh, et miks te ei saa vähendada personali arvu äh, Luksemburgis? kas oleks mõistlik üldse kaotada see Luksemburgi filiaal teil, sest täielikult ei ole asi teil seal tasakaalus investeeringud ja personali arv. see ärimudel, mida te siis teenite seal Luksemburgis offshore firmadega varasemal ajal ja praegu ja kuidas ennast õigustanud? palun, kes vastab? härra Kristensen esimesena ja siis härra Elderfield. jah, teen lühidalt. küsimus oli mulle suunatud et kas raha on poliitikutele Euroopa Liitu liikunud. ei, mina sellest asjast ei tea. mina ei tea sellest, aga väga võimalik, et see nii on olnud. ja, ja Bank... jah, Vene pankasid tahame ka küsitleda veel sel teemal. härra Elderfield. The... Uh, jah, Luksemburgi äh, tegevus jah, see on samasugune tegevus, mis seal toimub nagu igas rahvusvahelises erapangas Ra. laenatakse raha ja luuakse kontosid. Luksemburgi filiaal on kokku kuivanud ajapikku, kontode arv offshore eh, oli kunagi tuhat kakssada, eh, nüüd on sada viiskümmend, järgi jäänud tulevikus väheneb veelgi see arv, aga Äh, üks asi peab selge olema. Äh, äh, tegelikult võib offshore firma olla täiesti õiguspärane. meil on kliente, kellel on offshore kontod. ja me lihtsalt tahame, et kõik toimuks korralikult, et kui kliendil on põhjused, miks ta seda, omab seda kontot offshore, siis me arvestame sellega lühidalt täienduseks. meie sõnum on järgmine. loodetavasti on see ka selge sõnum, et tähelepanu on koondatud maksuseadustest kinnipidamisele ja rahapesuvastastele meetmetele ja on vaja hea seista selle eest, et iga klienti me teenindame hästi ja ei ole Äh, ei ole kena öelda, et see on null. meil on üksteist miljonit tolli, igaüks on isik, äh, kellel on varad, iga klient on tähtis. mõned on lihtsalt suuremad kui teised. see on suhe kliendiga, äh, mis on väga väärtuslik klient, panga jaoks. jah, arved arvud võib-olla vajavad veel selgitamist, äkki kirjalikult saadate meile? jah, ja Luksemburg on huvipakkuv mitte ainult offshore firmade pärast, aga ka maksu eelotsuste pärast ja seegi teema huvitab meid. Toomas Mann järgmisena. aitäh, mul on küsimus härra Elderfieldile. Te kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuust olete ettevõttes ja olete järelevalveosakonna juhiks. Teil on suur vastutus, isegi kui te kõige eest ei vastuta, aga teie osakond ju tegelikult hoolitseb selle eest, et kõik toimiks. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses teie ettevõtte juht ütles, et on ainult mõningad ärisuhted olnud Mossack Fonsecaga ja ta ütles, et mitte mingit maksudega petmist seal ei olnud. härra Kristensen aga uuris välja, et on üksteist tuhat kohta dokumentides kus teie panka on võimalik üle nelja tuhande kliendiga ühendusse viia. nii et kas need numbrid on õiged, mida siin mainiti, te ütlesite, teil on üksteist miljonit klienti, kakskümmend viis tuhat on äh, pangast lahkunud, te võite öelda, et seda on vähe, aga kliendi ja kliendi vahel võib tegelikult väga suur kvalitatiivne vahe olla milliseid meetmeid kavatsete te ette võtta ettevõtte juhtimise osas? Te ütlesite, et uued standardid, rääkisite ka uuest üleilmsest lähenemisest ja ka kontrolli, rahapesu kontrolli puhul soovite te oma tööd muuta. aga nüüd teie kontseptsioon või teie struktuur, kuidas see muutub, see on teistmoodi kui praegune juhtimine? ja siis info tööd kaastöötajatele, et Äh, vigasid vältida, kuidas seda tehakse? ja kas teil ei ole mingit eetikakoodeksit, mida te ei tahaks sisse viia? ehk et kuidas see toimuks siis äh, nii personali puhul kui ka ärisuhete loomise puhul? aitäh, Toomas Mann, jällegi pall Nordea pangale. enne kui me vastuseid äh, kuulame, meil on siin sotsiaaldemokraatidest Olle Ludvikson nimekirjas äh, ja härra Luke Teie soovite ka siin vaba mikrofoni voorus sõna saada või järgmise? siis proua Jolie ja proua Gomes, mõlemad selle komisjoni aseesimehed ja sellega on meil siis kõnelejad ammendunud. aitäh selle küsimuse eest, härra esimees. raport, mis avaldati eelmise aasta juulikuus, oli väga enesekriitiline just rahapesuvastaste meetmete osas ja seda siis ajal, kui avalikkusele öeldi, et rahapesuvastases võitluses Luksemburgi filiaalis tehti väga suuri vigu, see puudutas kliente, hoolsuskohustuse täitmist, ülekannete jälgimist, nii et me tegelikult tunnistame täna ja pank on ka täiesti avalikult ja ka läbipaistvalt tunnistanud, et äh, probleeme oli. ja et me oleme saanud ka karistuse selle eest, nii et meil on väga palju vaja ära teha ning koolitus on väga tähtis osa sellest. me oleme väga palju koolitusi korraldanud rahapesuvastase võitluse kohta ja on tõesti väga tähtis, et äh, need, kes klientidega kokku puutuvad, teavad täpselt, mida nendelt oodatakse, et mida see tunnema kliendi põhimõte tähendab, et täpselt aru saada, kust need vahendid siis tulevad, kuidas ettevõte on üles ehitatud ja nii edasi. ja on täiesti õige see, et ei ole võimalik siin seda küsimust ainult reeglitega lahendada, see ei toimi. siin tuleb tõesti käitumist muuta. asi ei ole selles, mida sa saad teha, vaid mida sa peaksid tegema ja see tähendab seda, et peab toimima järelevalve, väga korralik juhtimine peab olema ja sellepärast me oleme palju äh, karmima käitumise juhise koostanud kõikidele töötajatele, et äh, reeglid on sellised, aga te peate ka mõtlema käitumise poolt sellele, et mis on õige käitumine. nii et äh, selline on nüüd see meie uus lähenemine. härra Risse, kas te soovisite ka midagi lisada? hästi, mitte? siis kolleeg Olle Ludvigson, palun. Eh, aitäh, härra esimees. väga tore, et te siin olete siin on juba päris palju sellest, mida ma öelda tahtsin, ära öeldud kui Panama dokumendid avalikustati, siis öeldi, et koostöö Mossack Fonsecaga lõpetatakse kohe ja et kahe tuhande üheksandal aastal tegelikult otsustati maksuparadiisidega mitte koostööd teha. kuid kahe tuhande kümnendal aastal kohtus kohtuti uuesti Vasak Monsegaga ja protokollis on kirjas, et õhkkond oli hea, tuntakse juba head meelt tulevase koostöö üle ja et kokku on lepitud kohtumine filiaalis Luksemburgis ja sealsel kohtumisel tuli välja, et riiulifirmad on ikka veel huvitavad, aga seda siis äh, ainult siis, kui nad on seotud teiste konstruktsioonidega sest äh, muidu võib äh, väga kalliks pangale minna see, kui neil on väga rikkad kliendid. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Mossack Fonseca siis äh, andis märku, et enamus riiulifirmadest pahamaal soovitakse kinni panna. siis aga huvituti Maltast, ka seal on maksumäär viis protsenti rikastele Nordea klientidele ja tundub, et tegelikult Panamaga jätkati ikkagi paralleelselt veel. ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, äh, veelgi loodi üks riiulifirma ühele ettevõttele ja ka Rootsi televisioon on tõestanud, et on ikka veel sada ettevõtet, mis on ikka veel registreeritud äh, seal. nii et ma tahaksin teada, kas te saaksite meile selgelt öelda, kuidas teie nüüd äh, olukorda parandate nii, et need standardid, mis te olete nüüd uuesti välja töötanud, et nendest ka kinni peetakse. ja ma tahan teada, kas riiulifirmad maksuparadiisis on nüüd äh, tõesti minevik teie jaoks või te jätkate seda tegevust? mina töötasin varem ühes suures ettevõttes Rootsis ja olin seal ka ettevõtte nõukogus ja mind tõesti üllatab, et ettevõtte nõukogu üldse ei teadnud sellest, mis toimub. ettevõtte järelevalve nõukogu on ju tegelikult see organ, mis äh, võtab vastu otsuseid ja peale selle peavad ka audiitorid järelevalve nõukogule infot andma. nii et äh, ja et seda siis niimoodi, et öeldakse, et see ei toimi hästi või see toimib paremini, kas selliseid arutelusid Järelevalvenõukogus toimus, ma ei tea, kas te saate sellele vastata, saan aru, et tegemist on konfidentsiaalse infoga, aga noh, ikka küsin. kell on juba peaaegu kaksteist kakskümmend, nii et palun vastake lühidalt. päris palju küsimusi oli siin korraga. on õige öelda, et Panama dokumendid näitasid, et pank kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal aastal oli oma eetikakoodeksiga kõrged standardid paika pannud ja kui me uurisime olukorda, siis me saime kriitiliselt ka ise aru, et kuigi äh, latt oli kõrgele tõstetud, siis üle latti pank ei hüpanud. nüüd äh, äh, Mossack Fonsecaga enam koostööd ei tehtud ja nüüd see legaalne pros-, perspektiiv, ma arvan, et äh, see puudutab pigem avalikku sektorit, ma ei tea, kas tegemist on äh, siin nüüd selle küsimusega, millega meie peaksime tegelema, me oleme tõesti Bahamaga lõpetanud, Kaimani saartega lõpetanud äh,, Isle of Manis on samamoodi tegevus äh, lõpetatud, nii et me oleme siin tõesti päris palju juba pingutanud aitäh, härra Risse, palun. aitäh, härra esimees. tahtsin lihtsalt äh, pöörata tähelepanu meie raportile, kus me ütleme, et äh, juhtivale nõukogule fil-, Luksemburgi filiaalile ja nii edasi on edastatud info, mille kohaselt tegevus oli kooskõlas sellega, mis toimub Luksemburgis, nii et tegelikult informatsiooni edastati ja see on ka väga hästi valitsuse aruandes kirjas. Werden... aitäh! selle raporti me ju ka saame, saame sellega tutvuda. nüüd on siin kolm inimest, kes vaba mikrofoni voorus tahtsid sõna saada. Heidi Haudala unustasin ära enne aega on päris palju, nii et me saame need küsimused lihtsalt kokku võtta. kõigepealt Eva Jolie, palun. meie komisjoni asepresident, siis Anna Komes ja siis Heidi Haudela, palun um,. I want to make uh, one observation for tahaksin teha kõigepealt ühe tähelepaneku. Te ütlete, et te olete õppetunnid saanud ja tegutsete lähtuvalt nendest mida me mõtleme varasta, varastest, kes äh, teolt tabatakse, kes ütlevad, et me õpime sellest ja meist äh, äh, saavad paremad inimesed. mis juhtus selle mm, nii-öelda suhtumisega, mida avalikkus selgelt välja on öelnud, milliseid sanktsioone olete te rakendanud? suhtumine on muutunud ja kõik see väitmine, et me tahame, et inimesi karistataks, mitte et lihtsalt oma tegemist muudetakse. Norra, Taani, Rootsi, Soome on ilma jäänud maksurahadest, seetõttu mina tahaksin teada, kui palju inimesi karistatakse ma eeldan, et tegemist on lihtsalt sellise petuskeemiga, te peidate ära selle tõelise olukorra, kui oleks kriminaaluurimine ja kui äh, on tegemist äh, maksupettuse osalisega, siis vastutatakse ka äh, nii-öelda riigile kaduma läinud raha eest, seega siin on tegemist väga põhjaliku teemaga ja see, et nõuetele vastavuse äh, osakonnast on inimesi äh, vallandatud, tegelikult ei lahenda seda olukorda ja see ei ole usaldusväärne, kui ei ole tegelikke sanktsioone. ja härra Riisele ja härra Stiinele ütleksin, kas te ei karda, et teie advokaadifirma kaotab oma maine selle tõttu? Äh, kaks minutit on teile, Anna Komes järgmisena. Dicado Collo kolleeg, üks isik äh, lõi Hollandis äh, ettevõtte, mis ostis teise ettevõtte kusagil mujal ja nii edasi ja nii edasi. see härra ei ole mingi tundmatu isik, vaid ta on Kongo päritolu Angola presidendi tütrega abielus Ah, ja samas ka Taani kodanik, sest ta ema oli taanlane. kuidas te käsitlete sellist inimest, kas äh, kui poliitikut või kui tavalist Taani kodanikku? või kuidas te üldse äh, seda nõuetele vastavust äh, Pepsi osas läbi viite, kas te äh, Äh, arvate, et on kasulik, et on see avalik nimekiri, näiteks Ukraina vabaühendused on paika pannud äh, oma nägemuse sellest, kas te kasutate seda, et kontrollida oma ähm, klientide tausta. ja lõpetuseks, mida te teete, kui te näete, et tegelikult äh, offshore tegevus Äh, või, või siis ka muu tegevus on osa tegelikult rahapesust äh, Euroopas. Heidi, palun. aitäh, kõigepealt äh, jätkuküsimus Nordeale, kas te juba uurisite offshore tegevusi teie Šveitsi aruosas, jah või ei? ja äh, mul on teile küsimus, te ütlesite, et Äh, härra Mannheimeri esindajatele, te ütlesite, et Telia Sonera juhtumit te juba uurisite, kas äh, no Põhjamaade ettevõttes kui näete sarnasusi äh, ettevõtluskultuuri lõikes Telia Soneraga ja kuidas oleks võimalik nii-öelda hea Põhjamaade standard, kus järgitakse seadust ja tegutsetakse läbipaistvalt tagasi tuua? suur tänu, nüüd paneme küsimustele punkti ja neli Põhjamaa riiki on nimekirja tipus, nende alla kuulub ka veel Norra, siis tuleb Singapur ja siis Holland. nii et eriti suur on usalduse kaotus olnud, kui need Põhjamaade normidest kinni ei peeta, nagu millele viitas ka äh, proua Haudala. nii et nüüd lõpetuseks saavad sõna meie külalised. härra Helderfield kõigepealt. nagu ma ütlesin alguses, me teame, et meil on tõesti kõrged ootused meile kui Põhjamaade Pangale ja et me ei ole neid ootusi täitnud. ja proua Jolie, me oleme nõus, et peab olema aruandekohustus, sanktsioonid, äh, ka äh, volikirjad äh, ja nii edasi. Ähm, jah, meil on kõrgem ametnikud vastutusele võetud aga ainult üks potentsiaalne kriminaaljuurdluse valdkond on see, mida meie sisejuurdlus tuvastas. Äh, jah, loomulikult asjad peavad paranema ja liigume edasi. me tahame parandada seda, kuidas me toetame oma kliente ja tulime siia teie ette aru andma. me teeme ka sõelumist, ma ei saa rääkida äh, Äh, konkreetsetest juhtudest ja isikutest. PEPS äh, sõelumine äh, meil toimub, me kasutame kahte nimekirja aluseks võttes ja onshore, offshore teema, meil on väga range kohustus ise juurdlus läbi viia ja igasugused kahtlased tehingud, nendest tuleb ette kanda nüüd Šveitsi filiaali kohta räägib kolleeg. jah, Šveitsi filiaal oli ka hõlmatud meie sisejuurdlusega ja väga lühidalt aastal kaks tuhat üheksa me oma avalduses ütlesime, et me lõpetasime oma suhted Mossack Fonsecaga, see oli valesti aru saadud. see ei olnud nii lihtsalt uued nõuded kehtestati. me ei öelnud, et me oleme oma suhted peatanud Fossack Fonsecaga tollal. härra Rissa, palun. ma tänan. ma arvan, et saan vastata mõlemale küsimusele koos. Äh, jah. paraku jah, meil on head erinevad õigussüsteemid, meil on finantssektor, reguleerivad asutused eh, ja see on väga hea ja meil on ka prokurörid, kes hästi tegutsevad Telia juhtumi puhul. Eh, rahvusvahelised prokurörid aastaid tegelesid selle teemaga. ja nüüd Panama juhtum, regula-, reguleerivad asutused ka tegelevad asjaga. nii et mina olen päris kindel, et Äh, reguleerivad asutused äh, hoiavad silma peal kõigel ja äh, meie seisukohast, minu ja Andrease seisukohast, me ka anname oma panuse läbipaistvuse suurendamisse ja Nordea ja Telia tõesti arendavad välja oma sisekontrolli äh, meetmed selles väga tugevasti reguleeritud valdkonnas veel lisaks. jah, on palju erisusi, aga on ka palju ühesuguseid jooni ja üks ilmne ühisus on see, et peaks võib-olla olema kõnekam Nordea selgitas, mida tehakse eh, uue tegevuskultuuri kujundamiseks, et muuta seda, mida meie sisejuurdlus näitas. mille tulemused said teatavaks möödunud suvel. jah, eh, on ühiseid jooni, on siin selliseid malle ja mudeleid aga väga tähtis on meie jaoks meie väärikus ja usutavus. paraku sellest on jäänud vajaka, on meie juurdlus näitanud ja korralikku kontrolli ei ole ka olnud ja juhitud ei ole nagu kord ja kohus. ja seetõttu on süsteemis viga ja mitte võib-olla mitte üksikute isikute tegemistes jah, siin me näeme malle tõesti kujunenud olevat. ja tuginedes oma juurdluse tulemustele me näeme, et e, kui mõnda ettevõtet on uuritud ja meediasse on asi jõudnud, siis, e, siis ka teised õpivad sellest. jah, mõnikord skandaal või uurimine meedia poolt on protsesse kiirendanud. ja see on hea. jah, ma tänan südamest teid. väga palju küsimusi said käsitletud, mitte kõik vastused ei olnud äh, veel rahuldavad, me ootame ka kirjalikke vastuseid. ja enne veel, kui ma lõpetan ma tahan öelda, et mitte kõik, kes me kutsusime kohale, ei nõustunud tulema. Äh, tahan öelda, et äh, järelevalveasutused äh, ja Finantsinspektsioon Rootsist ei tulnud meie kutsumise peale, aga Sven tahab midagi öelda. üks minut, jah, sellest piisab. ma tahan lihtsalt jagada seda mõtet, et hetkel meie uuringud näitavad, et teatud süsteemne eh, probleem on siin eh, ja takistused on süsteemsed, seda ei saa aktsepteerida. meil on meie lükkamistoas ainult vanad dokumendid ja uued on lihtsalt mustaks tehtud isegi teemade puhul, kus ei ole vaja nõusolekut liikmesriikidelt meil ei ole eh, ka kirjalikke vastuseid küsimustele, millel meil on õigus vastust saada ja firmad, eh, kes osalesid asjas, eh, ei tule nendest firmadest inimesed kohale, kes asjaga seotud olid, vaid need, kes nüüd olukorda parandada üritavad. nüüd Maltal oli meil kohtumised äh, ja esimest korda ma kohtan, et äh, parlament ei ole nõus kohtuma kolleegidega ega vasta ka meie kutsetele siia tulla. nii et ma usun, et me peame nüüd tõesti oma tooni tugevdama ja meie tegeleme ju uurimisega ja me peame ka tõesti nägema, et kõik partnerid, kellega me töötame koos, äh, saadavad meile materjalid, millele meil on õigus ja teevad meiega koostööd jah, ma tahan öelda, et viimasel koordinaatorite kohtumisel me ka rääkisime sellest, äh, külaskäik Maltale alles seisab ees ja Malta võimud öö, aktiiv, praegused saadikud ja varasemad saadikud saavad veel üle kinnitada kohtumised meile aga meil on ka faktide kokkumise missioon äh, Londonis kavas, nii et suur tänu, et olite nii distsiplineeritud, tänu tõlkidele, mis sest, et me viis minutit üle läksime. Äh, kõik oli väga huvitav, mida me kuulsime ja nüüd ametlikult lõpetab meie töö ja järgmine kuulamine on kuuendal märtsil esmaspäeval siin Brüsselis